Friends, we start uh, this second kallid kolleegid, alustame Tööhõivekomisjoni koosoleku teise osaga täna. meil on plaanis kaks hääletust globaliseerimise kohta, globaliseerimise fondi kasutamise kohta ja kõigepealt siis Galicia ja Hispaania juhtum. lõikele üks on tehtud üks lisandus, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. The vote is open. hääletus algas, hääletus lõppes vastu võetud kolmkümmend kahe, vabandust, tagasi lükatud kakskümmend üheksa vastuhäält, täpselt nii, nagu te soovisitegi. ja QNGL on teinud ettepaneku uue lõike kolm A kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Alde tegi ettepaneku kolm B kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. QNGL ettepanek kolm C, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kirja muudetud kujul, kes on poolt, vastu hääletame elektrooniliselt, nii et äh, vajutage ka oma nupukesi. vastu võetud, nelikümmend poolt, üks vastu. ja nüüd siis ähm, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond ja Ericssoni juhtum Rootsi ettepanek, kes on poolt? hääletame selle kirja üle elektrooniliselt. hääletus algas, hääletus lõppes. nelikümmend hääletas poolt ja üks hääletas vastu. ja ongi kõik nüüd võime siis minna edasi. pisut ajamahukama päevakorrapunkti juurde kaheksa, tervitame siin volinik Tysonit. aitäh, et tulite. Te tutvustate meile komisjoni ettepanekut läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus. siis annan sõna liikmetele, kes saavad esitada küsimusi ning kommenteerida teie sõnavõttu. palun, proua Tyson. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, kallid parlamendiliikmed, suur tänu kutse eest tutvustada meile seda läbipaistvate ning prognoositavate töötingimuste ettepanekute. tegemist on ühe konkreetse saavutusega Euroopa sotsiaalõiguste samba kontekstis. selle ettepanekuga vastatakse ka Euroopa Parlamendi hiljutisele nõudele, et tegeletaks töötingimustega lähtuvalt uutest tööhõive viisidest tuletaksin teile meelde kahte resolutsiooni, mis võeti vastu Euroopa Parlamendis Euroopa sotsiaalõiguste sammas ning ka proua Rodriguez ning töötingimuste resolutsiooni ettepanek ning äh, Äh, ebakindla töö äh, ettepanek härra Silik, Skilikiotiselt ja mõlemas juhitakse tähelepanu sellele, et töötingimustega tuleks tegeleda Euroopa Liidu tasandil. töötajate õiguste kaitsmine ning töötingimuste parandamine on alati olnud Euroopa projekti südames sotsiaalmõõdet on laiendatud samal ajal, kui me oleme töötanud ühtse turu süvendamise kallal, et tagada võrdsed tingimused ettevõtetele ning parandada miljonite liikmesriikide töötajate tingimusi. nüüd on aeg kätte jõudnud veel sammuke edasi astuda. meie ettepanekuga kaasajastame me, me praeguseid töötingimuste eeskirju. eesmärgiks on see, et kõikidel töötajatel, ka neil, kelle lepingud ei ole tüüpilised, saaksid nautida prognoositavamaid ja läbipaistvamaid töötingimusi ning nende töötingimused oleksid selgemad. selle ettepanekuga koha, ajakohastame me kohustuse informeerida iga töötajat oma töötingimustest lähtuvalt kirjaliku tõendi direktiivist, mis äh, kaotab kehtimise. seega Äh, tahaksime Euroopa Liidu raamistiku uue töömaailmaga kohaneda ning tagada seda ning äh, et, et kõik töötajad saavad kasu põhiõigustest. tahame paika saada miinimumtingimused, õiglased töötingimused kogu Euroopa Liidus ja äh, igasuguste lepingute puhul. ettepanek ei hoia ära uute tööliikide arengut see on veeks innovatsioonimootorile ning meie ees paneku ettepanekuks on paika panna raamistik, milles uued töövormid saavad areneda. samas oleks ta-, tagatud õiglane kaitse töötajatele ning selgus ettevõtetele, õigusloojatele ning kohtutele eelmisel aastal komisjon algatas kaheetapilise konsultatsiooni tööturu osapooltega kirjaliku tõendi direktiivi küsimuses. tööturu osapooled ei jõudnud ühiseid seisukohti ja seetõttu komisjon on teinud selle ettepaneku lähtuvalt nendest konsultatsioonidest ning konsultatsioonide käigus välja tulnud seisukohtadest tutvustaksin nüüd siis selle ettepaneku peamiseid elemente. kõigepealt, mis puudutab äh, reguleerimisala, siis oluline on see, et kaasaegses ja painduvas, painduva tööturu puhul peaks äh, kõiki töötajaid täielikult kirjalikult informeerida, informeerima nende töösuhte tingimustest. praegusel praeguse süsteemi puhul saavad liikmesriigid otsustada, milliseid töötajaid tuleb informeerida ja seetõttu mõningad töötajate kategooriad praegusel hetkel on jäänud informeerimise nõudest välja. Need on äh, platvormitöötajad, ajutised töötajad äh, ja nii edasi. see tekitab ebakindlaid töötingimusi. meie eesmärgiks oleks Äh, piirata võimalusi direktiivi reguleerimise alast töötajate väljajätmiseks ning seetõttu laiendada reguleerimisala töötaja mõistega, mis lähtub Euroopa Kohtu kohtupraktikast. kõik inimesed, kes mingi ajavahemiku jooksul teostavad teenuseid äh, teise inimese heaks ja selle teise inimese juhendamisel, saades selle eest tasu, on töötajad. selleks, et meil oleks ühtlane töötajate demääratus, tagab see direktiiv selle, et kõik liikmesriikide erinevad töötajate kategooriad on kaetud ja võib-olla küsite võib-olla, kuidas on lood füüsilisest isikust ettevõtete ettevõtjatega, kes tegelikult seda ei ole. selle direktiivi puhul on meil veel ka täiendav vahend selle kohta, et tagada et nende õigus, nende inimeste õigused tõesti, kui nad töötavad, oleks tagatud, kui nad on töötajad, tuleb neid ka kohelda töötajatena. me räägime siin tegelikult kolmest-neljast miljonist töötajast, kes nüüd siis saavad endale õiguse kirjaliku info saamiseks oma töötingimuste kohta. teiseks selles ettepanekus on ajakohastatud seda infot, mida tuleb pakkuda kirjalikult töötajatele. lisaks praegustele nõuetele selle ettepanekuga räägitakse veel ka koolitusnõuetest, üleajaga seotud äh, tingimustest ning äh, vahenditest, mille abil saab paika panna töörežiimi, kui ei ole tegemist kindla tööajaga. samuti sotsiaalkindlustuskaitse kohta tuleb töötajaid teavitada. samas ähm, me tahaksime selle ettepanekuga, et seda informatsiooni pakutakse kõige hiljem esimesel tööpäeval, varem oli tähtajaks kaks kuud ja selleks, selle ettepaneku eesmärgiks on deklareerimata töö vältimine. on ka uusi olulisi õigusi, mis on mille eesmärgiks on tagada miinimumprognoositavus üha paindlikumas ning ebakindlamas töömaailmas ja need on uued põhi, uued olulised õigused võrreldes võrreldes praeguste tingimustega. katseperiood peaks olema maksimaalselt kuus kuud, kui tööülesanded ei tingita pikemat ajavahemikku, nagu näiteks juhtiv ametikoht ja nii edasi, või mingisugune pikk haigusperiood see on kooskõlas sotsiaalsamba ähm, punktiga number viis. teiseks, õigus on töötada paralleelselt mitme tööandja heaks. me tahame pakkuda seda töötajatele eksklusiivsuse äh, klauslit keelustades. me arvame, et mitte ükski töötaja ei peaks olema seotud eksklusiivsuse klausliga Äh, kui tegemist ei ole nende tööajaga. ja kui on tegemist äh, mingisuguste erandtingimustega, siis tuleb neid põhjendada, kui näiteks võib olla tegemist huvide konfliktiga või äh, konfidentsiaalsuse nõudega. nulltunni lepingud, kus on eksklusiivsuse nõue, peaksid meie sotsiaalsetest standarditest lähtuvalt maamunalt kaduma. kolmas uus õigus on tööprognoositavuse õigus. töötaja peaks ette teadma, millal neilt tööd nõutakse ja millal nad saavad otsida täiendavat tööd või täita perega seotud kohustusi. see on äärmiselt oluline nende jaoks, kellel on väga muutuvad tööajad, näiteks ähm, selline töö, kus äh, töötaja kutsutakse kohale vastavalt vajadusele. ja meie ettepanek oleks, et sellised töötajad peaksid teadma, millised on nende valveajad või millistel aegadel tõenäoliselt neile tööd pakutakse ning äh, et neid tea-, neile teatatakse piisavalt ette enne seda, kui nad peavad tööle tulema neljandaks, õigus stabiilsemale töö, tööle ning kirjalikule vastusele. teatavad erinevused töölepingutes on no vajalikud selleks, et õige tööandja leiaks õige töövõtja ja nii edasi, aga samas see ei tohi olla ettekäändeks ebakindlatele lepingutele, ja selleks, et lihtsustada tööandjate ja töövõtjate dialoogi, oleme teinud ettepaneku, et töövõtjad peaksid saama nõuda äh, prognoositavamat tööd, kui see on kättesaadav ning äh, peaks, peaksid sellisele taotlusele saama kirjaliku vastuse, kus võetakse arvesse nii tööandja kui töövõtja vajadusi. siis äh, koolitus, tasuta koolitusõigus kui kollektiivlepingud või õigusaktid sätestavad, et tuleb tagada koolitus tööandjatele, tuleb tagada see, et äh, koolitust pakutakse diskrimineerimata neid, kellel on ebastandardsed töölepingud ning äh, selle koolituse kulusid ei peaks katma töövõtja. selleks, et tagada, et töötajad kasutaksid neid õigusi, on meil ka rakendusseaded lähtuvalt meie sotsiaalõigusest, sealhulgas positiivne äh, positiivse presumptsioon, haldusmenetlused ning äh, jagatud äh, tõendamiskohustus. austatud parlamendiliikmed, lõpetuseks meie eesmärgiks on tagada, et meil oleksid miinimumtöötingimused, mis on kogu liidus õiglased ning äh, hõlmavad igasuguseid töölepinguid selleks, et seda tagada, tuleb tegutseda võimalikult kiiresti ning äh, ma olen veendunud, et äh, teie suudate selle olulise teemaga praeguse parlamendi ametiaja jooksul ühele poole jõuda. nagu te teate, nõukogu on oma arutelusid juba alustanud ning olen veendunud, et üldise lähenemisviisi ju ka saadakse valmis Bulgaaria eesistumise lõpuks komisjoni poolelt võin öelda, et meie nagu ikka oleme valmis õigusloojatele pakkuma vajalikku toetust, et jõuda kiirele kokkuleppele selle ambitsioonika direktiivi osas juba selle aasta lõpuks. austatud parlamendiliikmed, lugupeetud äh, juhataja. ütlesin teile esimees, aga jah, te olete ju proua esimees üheskoos töötasime me Euroopa sotsiaalõiguste samba kallal, mis oli selgeks tugevaks sõnumiks Euroopa institutsioonidelt, kõikidelt institutsioonidelt, kõigile kodanikule, kodanikele ja maailmale selle kohta, et seisame ühtselt oma sotsiaalsete väärtuste taga ning nüüd jätkakem siis seda koostööd, et meie ühine sotsiaalsed õigused töötajatele programm areneks veelgi edasi, et meil oleks ühine õiglasem ühiskond ka tulevastele põlvedele. olen valmis vastama teie küsimustele äh.. suur tänu teie sissejuhatava sõnavõtu eest, proua Tyson. ja nüüd siis äh, jätkame koordinaatorite sõnavõttudega. koordinaatorid saavad esitada küsimusi ning äh, sõna saab kolleeg kaasa ja palun katsuge teha lühidalt. suur tänu, proua esimees, suur tänu, lugupeetud volinik. see direktiiv toob uued töötingimused ka uutele töövormidele ning paindlikele lepingutele. aga mõned, paljud inimesed töötavad vabatahtlikult paindlike töölepingutega või sellepärast, et need on ainukesed töövõimalused, mis neil üldse on. kas see direktiiv ei hävita seda paindlikkust äkki? ma pean silmas seda, et kas see direktiiv ei ole mitte kahjulik tööturu paindlikkusele kui sellisele Javier Lopez, you are the next one. kolleeg Lopez, palun, te asendate Agnes Jongeriust. kolleeg Javier Lopez, suur tänu lugupeetud esimees, lugupeetud volinik, meie fraktsiooni nimel tahaksin tervitada komisjoni algatust meie ees on üks kõige olulisemaid algatusi sotsiaalvaldkonnas selle ametiaja jooksul. olen veendunud, et meil avaneb, meil avaneb võimalus tugevdada töötingimustega seotud õigusi ning võidelda ebakindluse vastu. me oleme näinud tööturgu, näeme seda kõikjal ja see on meie ühiskonna tunnetega kooskõlas. me peame jõudma ühisseisukohtadele nii töötingimuste, tingimuste osas, õiguste osas, standardite osas, leidma ühise tee, see äh, annab legitiimsuse meie kodanikele nüüd on vastu võetud äh, sotsiaalõiguste sammas, saadetud selge sõnum komisjoni poolt ning see algatus ning võimalus on äh, uh, nüüd väga teretulnud selle algatusega. Äh, võtame me arvesse uusi trende tööturul. miks nii? sellepärast, et majandus on taastumas aga tööturg muutub, luuakse uusi töökohti ja nende muutustega tulevad mängu veelgi haavatavamad töötajad, üha rohkem neid on jagamismajandus, palju füüsilist isikust ettevõtjaid, kasutatakse praktikaid, praktikante palju. sellised on tööturu trendid ning meie arvates see algatus võiks olla võimaluseks uusi trende tööturul arvesse võtta, iseäranis, mis puudutab äh, erinevaid ebatüüpilisi töösuhteid. meie fraktsioon on töötanud äh, palju nende uute õiguste jõustamise ja miinimumstandardite jõustamise teema kallal. me tahame olla kindlad, et me äh, neid uusi töötingimusi ka praktikas rakendame. suur tänu teile, teeme äh, koostööd ning see kindlasti kujuneb suureks saavutuseks Euroopa Liidule ja Euroopa institutsioonidele. suur tänu, proua McIntyre ei ole kohal täna Äh, palun, teil on sõna. Äh, suur tänu. tahaksin äh, rääkida samast teemast, millest rääkis härra Kaasa ning küsida, kas see direktiiv mitte ei tekita sellist olukorda, kus paindlikkus tegelikult hoopis kannatab. võib-olla võib tekkida oht, kus millest lähtuvalt kasutatakse rohkem musta tööjõudu, ebaseaduslikku tööjõudu ja me ei saavuta oma esialgset eesmärki, äh, nimelt et meil oleks suurem kindlus töötajate jaoks no,, otse vastupidi, võib-olla tekitatakse hoopis uusi täiendavaid tõkkeid tööandjatele ja selle tulemusena töövõtjate seisukord hoopis halveneb. aitäh! ja nüüd härra Kalve Šambo kes on ka selle raporti raportöör. palun, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud esimees. räägin prantsuse keeles, sellepärast et prantsuse keel äh, on keel, mida valdab meie külaline äh, ja äh, inglise keel ei ole mul nii tugev, hispaania keeles ma ei hakka rääkima. mul on teile üks halb uudis ähm,. proua volinik, mul on kahju, aga mul on ebaõnn, et mind on äh, nimetatud selle teema raportööriks, ma ei tea, kas see on teile hea või halb uudis mm.. minu äh, roll tähendab seda, et ma pean ühitama erinevaid äh, huvisid, seetõttu tegutsen äh, ettevaatlikult. aga kui me räägime siin sotsiaalsambast, sotsiaalõigustest, siis tegemist on esimese olulise sammuga selles valdkonnas. Euroopa Liit äh, peab olema ka sotsiaalne liit ning lähtuma oma sotsiaalsetest põhimõtetest ja tegema seda kiiresti. see põhimõte, mille te välja kuulut-, need põhimõtted, mille te välja kuulutasite, on minu arvates võib-olla mõningate äh, eranditega äh, vastuvõetavad Neid tuleb põhjalikult, nendega tuleb põhjalikult tutvuda, üksikasju tuleb õppida, vaadata, kuidas on rakendamisega, kas sellega kaasnevad mõningad raskused või mitte, arvesse tuleb võtta seda, et liikmesriigiti on olukorrad erinevad, sellepärast et on erinevad struktuurid ja nii edasi ja nii edasi. ja me ei taha mitte ainult piirata horisontaalseid õigusi, ähm, nii me üritame üles ehitada iga päev äh, sellist sotsiaalmudelit, milles me tahaksime elada. ja äh, olukord ja see süsteem, süsteem peavad olema erinevad äh, Ameerika Ühendriikidest, Hiinast, Indiast, see peaks olema meie kontinendi mudel ja siin on paljud huvid mängus, aga selle dokumendi peamine huvi äh, on see, et tegemist on äh, nii-öelda äh, Euroopa sotsiaalõiguse eelkäijaga. väga huvitav samm on see. Te rääkisite siin kohustuslikust koolitusest, miinimumstandarditest ja nii edasi. loomulikult tuleb lugeda ka tähtridade vahelt, kuulata ära kõikide seisukohad, nii tööandja organisatsioonid kui töövõtja organisatsioonid, nende seisukohad lahknevad ja tuleb leida õige tasakaal ja mina äh, ALDE fraktsiooni esindajaga ütleksin, et meiegi me kinkisime teile äh, oma väikese voldiku oma sotsiaalpoliitika kohta kahekümne esimesel sajandil. me peame arvesse võtma ka kulusid ja majanduslikku külge, sellepärast et äh, euro-, üle-euroopalise mudeli puhul jah, meie kui poliitikute ülesanne on ähm, töötada välja mudel, mis oleks ka realistlik ja teostatav, selleks tuleb mõõta ka kulusid lühikeses perspektiivis, keskpikas perspektiivis ja pikas perspektiivis. ja arvesse tuleb võtta ka teatavat Euroopa solidaarsust majandustsüklis, selleks et tagada miinimum sotsiaalne mõõde mul on terve rida suurepäraseid kolleege, kes mind minu töös aitavad, su idee ja algatus on iseenesest äh, suurepärane, mõte iseenesestki on suurepärane, nüüd tuleb see ainult kuidagi teoks teha. aitäh, proua volinik! Thank you, then... aitäh! jätkame. QNGL, kas Riina Roon ja Kari, palun? tack. Eh, suur tänu, tere tulemast, lugupeetud volinik, suur tänu, et tutvustate siin täna meile seda ettepanekut. on täiesti selge, et meie fraktsioonis on samasugused eesmärgid teiega, me tahame tagada turvalist tööturgu, kus töövõtjad saavad olla kindlad oma eh, töötingimustes ning selles, et neil on töö ja äh, selleks on vaja ka tugevaid ametiühinguid. tugevad ametiühingud sõlmivad lepinguid, kollektiivlepinguid, lepinguid töövõtjatega selle kohta, kuidas äh, tööturg ning äh, töö tuleb jagada ning töö tuleb jagada ja seetõttu meie töö õigusloojatena peame väga ettevaatlikult sekkuma kollektiivlepingutesse, sellepärast et kollektiivlepingud on turvalise tööturu alustalaks. tööaeg selgelt on küsimus mida sageli selgitatakse ja määratletakse kollektiivlepingutes. töövõtjad saavad kindlust, aga samal ajal on piisavalt paindlikkust, mida on vaja tööandjatel. ja just nimelt see ongi tööturu osapoolte tugevus ning ametiühingute kollektiivläbirääkimiste tulemus. siin aga me sekkume otseselt kollektiivlepingutesse ja paljud ametiühingud kogu Euroopas on seda juba selle tõttu kritiseerinud, ma tahaksin küsida siis, kuidas komisjon suhtub sellesse kriitikasse, poliitikasse, et kardetakse, et äh, komisjoni poolt hakatakse sekkuma kollektiivläbirääkimistesse. samal ajal äh, on üldine arusaam, et selle lepingu, selle äh, õigus akti tulemusena peab Euroopa Kohus hakkama kollektiivlepingute üle otsuseid langetama ja võib kuulutada mingi kollektiivlepingu ebaseaduslikuks, sellepärast et see ei vasta sellele direktiivile. see oleks vägagi suur šokk meie tööturule, eks ole, aitäh. aitäh. proua Sõnauka, Rohelised. suur tänu. lugupeetud volinik, meie fraktsioon üldiselt tervitab seda uut ettepanekut see on samm selle poole, et hakkame täitma neid kohustusi, mille oleme sotsiaalse õiguse sambaga endale loonud. see on midagi konkreetset eriti hindame seda, et see on suunatud töötajatele ning see on heaks aluseks paremate töötingimuste sätete kohaldamisel, mis puudutab uut tööd, mittestandardset tööd, sealhulgas digitaalse ja platvormimajandusega seotud töötajaid. ning nüüd küsimused ja kommentaarid esiteks, direktiiv ei hõlma praktikante ja õpipoisse, ainult nõukogu äh, nagu soovitustes on need hõlmatud. miks on see nii? kindlasti vastavad muudatusettepanekud omalt poolt ka esitame selleks, et kohaldamisala laiendada. samuti tervitaksime konkreetsemaid tekste seoses õigusabivahenditega õiguskaitsevahendid puudutavad sätted on väga üldsõnalised praegu. me arvame, et täpsustusi vajaks ka see, millal ja kuidas teavet esitatakse töötajatele tema töötingimuste kohta. siit ka küsimus praegune tekst ei vasta just küsimusele, millal. enne, kas see teave antakse enne lepingule allakirjutamist või siis, kui leping on just alla kirjutatud? veel üks küsimus, kuidas kas piisab sellest, kui need on töölepingus endas, kui on olemas tööleping või on see vaja esitada eraldi? lisaks, kui lepingus on ette nähtud töötaja lähetamise võimalus siis selline informatsioon meie arvates oleks vajalik, äh, on vajalik teavitada töötajad lepingus, et selline lähetamise võimalus olemas on. samuti leiame me, et sotsiaalpartnerite rolli peaks tugevdama, eriti siis, kui on, me räägime nende õiguste kaitsmisest. lisaks äh, kommentaarid on selle kohta, mille kohta me esitame muudatusettepanekud, aga soovime, et vastaksite meie põletavamatele küsimustele, aitäh! järgmisena saab sõna Laura Age EFTD nimel Grazie Presidente e grazie alla commissaria per... suur tänu ning suur tänu ka volinikule selle esitluse eest, kus tutvustasite meile seda tööd ja ettepanekut. oleme nõus äh, lähenemisega või selle lähtekohtadega ning komisjon on kindlasti nõus, et me peaksime võimalikult palju tagama, püüda tagama töötajate õigusi. mul on mõned küsimused. ehk saaks komisjon kolme küsimust üksikasjalikumalt valgustada. esiteks kulud ettevõtetele, eriti just mikroettevõtetest räägime millised äh, vahendid on ette nähtud ettevõtetele selleks, et kohustusi täita vastavalt direktiivile ning edasi töötajad, kes ei ole hõlmatud kollektiivlepingutega, kuidas nende jaoks äh, seda ettepanekut rakendatakse ning kuidas äh, me saame tagada ka nende töötajate õigused, kes ei ole loetletud nende töötajate kategooriate seas, keda selle ettepanekuga hõlmatakse. räägime näiteks õpipoistest sageli kasutatakse neid, kas on mingisugused tagatised ette nähtud ka nende jaoks? lisaks FIE-d FIE-d jäävad küll kohaldamisalasse aga riiklikus äh, õiguses ei pruugi olla seda tüüpi töötajate jaoks konkreetseid tagatisi. mil määral see direktiiv toetab ning hõlmab äh, selliseid töötajaid ning kuidas saab direktiivi kohaldada selle töötajate kategooria jaoks? see on ju kõige vähem reguleeritud kategooria riiklikul tasandil, Itaalia näitest räägin, aitäh. Then it's Mr Martin. härra Martin, palun. C'est Madame Mélin qui va prendre okay, la parole, si vous please. voulez bien, Madame la Présidente. Please take the floor. Merci, merci beaucoup, Madame. Mer suur tänu. suur tänu, lugupeetud volinik, et tutvustasite meile seda ettepanekut, mis puudutab töötingimusi, läbipaistvaid töötingimusi, prognoositavaid töötingimusi Euroopa Liidus, tegemist on tõesti tähtsa ettepanekuga ja see äh, muudab väga palju tööandjate ja töövõtjate õigusi liikmesriikide tasandil. ühelt poolt tundub see mehhanism juba väga raske, väga rigiidne ja see raputab paljusid tavasid ja võib-olla juba praegu võib öelda, et see süsteem on aegunud, kuivõrd tehnoloogia areneb ja tehnoloogia on jõudnud märkimisväärselt kaugemale, sellest, seda tuleb arvesse võtta töötajate huvides on loomulikult see, et neil oleks hea töötingimu-, hea töökeskkond, aga need, nad on huvitatud ka sellest, et neil lihtsalt oleks tööd. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kogemusi arvesse võttes vaatame, et kui majandus Euroopas üldsegi on tõusuteel pärast kriise õnneks, siis äh, on see tõus siiski üsna väike äh, võrreldes sellega, mis toimub ülejäänud maailmas ja kui me vaatame, siis äh, tingimused, tööpuudus, töötingimused, tööhõive ning äh, ja mulle tundub meie fraktsioonis, et võib-olla parem oleks äh, rääkida pigem tööandjate ja töövõtjatega, selle asemel, et asuda kohe selliseid direktiive looma, mis raputab kõiki neid algatusi, mida on tehtud viiskümmend aastat, nagu need algatused ei oleks olnud kasulikud Euroopa ja euroala töötajatele. aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna proua Jongeerius. Uh... aitäh! suur tänu volinikule, et ta täna siia tuli. ning et ta on võtnud aktiivse rolli selle teema edendamisel, see mulle meeldib. üks küsimus, mis puudutab töötaja mõistet praegu on kirjas, et töötaja tähendab füüsilist isikut, kes teatava ajaperioodi jooksul osutab teenuseid teise isiku jaoks ja tema juhendamisel hüvitise eest. kuulsin, kuidas äh, volinik ütles, et uued töövormid, äh, platvormitöö näiteks on samuti hõlmatud uue direktiivi kohaldamisalasse. aga mulle tundub, et probleeme tekib sellega, et platvormitöötajad praegu on äh, Äh, iseseisvamad äh, FIE-d, kas nad ikka jäävad selle töötaja mõiste alla, kui platvormi töötaja teeb oma tööd iseseisvalt, ta ei tööta kellegi teise juhendamisel, siis kas see mõiste tegelikult ei välista just platvormi töötajaid? ning teine probleem on seotud töötajale esitatava teabega, kuulsin, et ütlesid, et tegemist on miinimumstandardiga. artikkel üheksateist, siin räägitakse ka parematest tingimustest. kui me sellest, kas saaks ettepanekus ka selgelt välja tuua, et siin on tegemist minimaalsete eeskirjadega ning muidugi äh, võivad liikmesriigid, liikmesriigi tasandil neid nõudeid laiendada ja täiendada, mis puudutavad esitatavat teavet. aitäh! võtan ka ise sõna. kuna seda soovin, ma ei saa toetada seda ettepanekut praegusel kujul Rootsi sotsiaalpartnerid äh, mõlemalt poolelt tegelikult ning kõik poliitilised erakonnadki minu koduriigis leiavad, et ei saa seda ettepanekut toetada. üksikasjadesse ma praegu kahjuks laskuda ei saa, aga näiteks, mis on problemaatiline, nimelt üle-euroopaline tööandja ja töötaja mõiste see on kollektiivläbirääkimiste põhielement, vähemalt minu koduriigis Rootsis, et me saaksime kohanduda, kohandada riiklikke mõisteid muutuva tööturu kontekstis, samuti riskime sellega, et peame muutma maksueeskirju ja maksuõigust, kui lebedeus on Euroopa Liidus. lisaks saan veel öelda et ametiühingud, aga ka poliitilised erakonnad pelgavad just seda, et sotsiaalsamba põhimõtted on üldise, üldiste põhimõtete all, aga see seatakse kahtluse alla just needsamad põhimõtted, kuna seda üksikasjalikku ettepanekut on väga keeruline kohandada iga olemasoleva mudeli puhul sotsiaalõiguste samba kriitikud aga ütlevad, et see ettepanek ohustab äh, lähimuspõhimõtet. me te kõik teame, et see ei vasta tõele, kuna need üldised põhimõtted on paindlikud ning neid saab äh, täita ka riiklikul tasandil. aga kirjaliku tõendi direktiivi läbivaatamine, läbi, läbi ümber sõnastatud, küll see on segadust tekitav, loodan, et komisjon äh, kaalub veel seda ettepanekut ning toetatakse ka sotsiaalpartnerite suuremat rolli. siin on väga palju tööd ette nähtud, väga suured lootused on sellele, mida me suudaksime saavutada sotsiaalõiguste samba abil. tänane reaktsioon minu, minu koduriigist näitab et me peaksime koos siin komisjonis töötama selle nimel, et samasugune reaktsioon ei tekiks ka teistes riikides, vaid me saaksime sotsiaalsete õiguste sambas ette nähtud kohustusi täita nii, et me ei loo uusi konflikte, vaid kujundame seda valdkonda mõistlikult. praegu tundub, et eesmärgid ei ole samad aga praegu ei saa mina toetada seda ettepanekut ja ma tean, et äh, mõned liikmesriigid, näiteks Rootsi, ei saa seda ka nõukogus toetada. tahtsin rõhutada, et me peame hakkama tööle selle nimel, et ettepanekut saaksid kõik toetada. aitäh, proua Sander, järgmisena palun Merci! suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik, ma tahaksin tänada teid selle arvamuste vahetuse eest tänasel pärastlõunal. räägime täna teie ettepanekust töötingimuste prognoositavise, prognoositavuse üle. mina olen variraportöör jagamismajanduse küsimuses ning olen seetõttu töötanud just nimelt uute töövormide kallal no,, tekkivate töövormide kallal ning selle kallal, kas neid on vaja ja see, ja kuidas neid on vaja siis õiguslikust küljest toetada. ja see ettepanek on tõesti huvitav, aga meil on ka terve rida küsimusi. mul on teile kaks-kolm küsimust, mis puudutab töötaja definitsiooni. tegemist on laia määratlusega, sellepärast et üldiselt mõned sõltumatud, mõned füüsilisest isikust ettevõtjad äh, kuuluvad äh, siis nüüd ka äh, töötajate alla, kas te võiksite meile natuke täpsemalt rääkida sellest töötajate kategooriast ja minu teine küsimus teile puudutab seda, kuidas on, rakendatakse teist, teisi direktiivi, kas tööandja ja töövõtja, võtja määratlused hakkavad kehtima ka teistes Euroopa direktiivides ning kolmas küsimus puudutab väikeseid ning keskmise suurusega ettevõtjaid iseäranis, üldiselt ettevõtteid, aga iseäranis VKE-sid. mõned kolleegidest juba ütlesid Äh, seda, aga kas te olete juba kandnud hoolt selle eest, et äh, on viidud läbi stressitestid ja kontrollid, et tegemist ei oleks liiga suure halduskoormusega väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, mille tulemusena võib olla lõpptulemus otse vastupidine soovitule. nimelt äh, me tahaksime sotsiaalsemat Euroopat, aga, aga see ja see eesmärk on, on meie kõigi jaoks ju ühine aitäh. aitäh, härra Mann, palun. jah, Finland. suur tänu, proua volinik. mul on hea meel, et meil on need äh, algatused initsiatiivid äh, võivad meid äh, innustada, kannustada, kutsuma üles üle kontrollima. nüüd sotsiaalpartneritega konsulteerimise kaks faasi. meil oli konsultatsioon, aga me ei kajastu konsultatsiooni tulemustes minu meelest. kas neid erinevusi kuidagi ei äh, viida ühisele nimetajale, kas neid kuidagi ei ühildata. meil on siin sotsiaalne dialoog, see on tõesti väga tore, aga tundub, et äh, selle võimalusi päris hästi ei kasutata ära. me peame olema teineteisega õiglased, äh, selleks sotsiaalpartnerid ka on, aga õiglus tähendab ka seda, et äh, need äh, kes kasutavad töövahendust, saavad midagi käegakatsutavat. meil peab olema kõik kirjalikult äh, olemas, me ei saa piirduda ainult suuliste deklaratsioonidega. meil on vaja tõesti mingit dokumenti, tõestust ja see samm tuleb äh, teha. seda kahjuks seni ei ole tehtud. ja see kuuekuuline katseaeg Äh, jah, ma tean seda ka Saksamaa praktikast, need kuus kuud on mõlema poole jaoks olulised, pärast kolme kuud ei ole veel ülevaadet, kuus kuud on tõesti hea periood, aga te pakkusite välja, et võib teha ka erandeid. ma tahaksin teada, et millised need erandid täpsemalt saaksid olema ja lõpetuseks, väga oluline on see, et kõik äh, töötaksid äh, töövõtja äh, definitsiooni kallal. meil on väga palju OÜ-tamist, äh, sellist ühistest reeglitest kõrvalehiilimist, öeldakse, et ollakse vabakutseline või, või OÜ ja siis kaldutakse kõrvale tõesti paljudest reeglitest, meil tuleb vaeva näha siin Maria Joa-Rodriguez, palun. aitäh. tervitan komisjoni ettepanekut äh, sellest, selle direktiiviga seoses, see on väga hea samm et me astu-, mida me, mis tuleb astuda selles suunas, et sotsiaalsete õiguste sammast hakata ka rakendama. sotsiaalsete õigutes, õiguste sammas on väga oluline algatus äh, selleks, et äh, lahendada probleeme Euroopa Liidus ja tänu väga heale koostööle on äh, seda kinnitatud ka kõige kõrgemal tasandil kõigis kolmes institutsioonis. on oluline meenutada, et Göteborgis oli meil, esindas ka parlamenti väga tugev delegatsioon, poliitiline mõju oli väga oluline kõigi fraktsioonide esindajad olid seal kohal, kes toetasid parlamendi raportit ning parlamendis sai see raport väga laia toetuse. nüüd me teame, et avaliku, avalikkuse ootused on kõrged seoses tulemustega sotsiaalsete õiguste samba juures ja me teame, et parlament ning komisjon teevad siin väga head koostööd seetõttu ma leian, et see algatus on väga hea. minu vaatenurk on väga lihtne. me püüame reguleerida uusi trende, uusi tendentse tööturul, uusi töötamise vorme, aga me peame tagama, et mis tahes vormis see töö on, on kaks alustingimust, mis tuleb täita kõigi töötajate jaoks. esiteks selged ja korralikud töölepingud ning teiseks ligipääs sotsiaalkaitsele. seetõttu on minul küsimus volinikule, nimelt, mis on seos selle direktiivi ning äh, ligipääsu vahel sotsiaalkaitsele? komisjon nimelt kutsus üles deklaratsioonile alla kirjutanuid andma teada, milline sotsiaalsüsteem kohaldub konkreetsele töötajale, see on üsna üksikasjalik, aga äh, see, see on üksikasi, aga see on väga oluline ja tähtis detail, me peame tagama, et kõik inimesed, kes töötavad, et neil oleks ligipääs mingile sotsiaalkaitsesüsteemile see meenutab mulle Euroopa sotsiaalset mudelit ja väga oluline on, et see detail ka sisse jääks. seega minu küsimus volinikule, mis on seos selle direktiivi vahel ja selle vahel, mida valmistatakse ette sotsiaalkaitse vallas, kas saaksite natukene selgitada? ning viimane märkus, mis puudutab sotsiaalpartnerite rolli. olgem ausad, enne Euroopa Parlamendi poole pöördumist pidas komisjon ka konsultatsiooni sotsiaalsete partneritega. nii nagu olema peaks, nendega konsulteeriti, nemad olid kaasatud sellesse töösse ning seda tehti võimalike tulemuste valguses, kuna tulemusteni otseselt ei jõutud, otsustas komisjon direktiivi läbi vaadata. sotsiaalpartnerid peaksid mängima tugevat rolli seega ja kui me lõuame, jõuame kokkuleppele loodetavasti selle nädala jooksul, siis saavad äh, sotsiaalpartnerid äh, asuda oma rolli täitma, mille see direktiiv neile paneb. parlament ei soovi sotsiaalpartnerite rolli mitte kuidagi õõnestada, on väga oluline, et me seda selgelt rõhutaksime muidugi me saame nõustuda ka äh, komisjoni esinaise sõnavõtuga, äh, kes rääkis ilmselt Rootsi delegatsiooni nimel. me teame, et Rootsi delegatsioon sellisel arvamusel on. sotsiaaldemokraadid kindlasti toetavad täielikult seda, et me direktiivi läbi vaataksime. It was very clear that aitäh, jah, üsna selgelt ütlesin, et delegatsiooni nimel sõna võtsin. aga ma pole kindel, kas see on ainult Rootsi seisukoht. minu arust on väga hea, et me kuulame ära kõik ettepanekud, olgu see siis Rootsi ettepanek, Saksa ettepanek, Portugali ettepanek või näiteks Hollandi ettepanek ning proua Dysoni ülesandeks on kuidagi äh, kõigi nende seisukohtade seas orienteerida. proua Blinkevitš juurde, palun, püüdke teha lühidalt. aitäh, seda ma püüan. proua volinik, suur tänu teile selle ettepaneku tutvustamise eest. me oleme väga entusiastlikud sotsiaalsete õiguste samba osas, aga seda saab rakendada ainult konkreetsete vahendite olemasolul mis puudutab äh, direktiivi läbivaatamist ning minimaalseid ja selgeid töötingimusi, siis ükskõik, mis lepingu alusel töötaja töötab, ta peab ennast tundma kindlalt. sellest tulenevalt on mul mõned küsimused. kas te arvate, et ettepanek, äh, ettepanekuga õnnestub inimesed tõmmata varimajandusest eemale, olukord eri, liikmesriigiti on ju väga erinev võib-olla mõni liikmesriik asub Skandinaavias, mõni Lõuna-Euroopas või Kesk-Euroopas, Ida-Euroopas. aga väga oluline on, et kõik inimesed saaksid töötada seaduslikult, tunneksid ennast kindlalt, neil oleks sotsiaalkindlustus. järgmine küsimus. rääkisite sotsiaalpartneritest ja ütlesite, et nad ei jõudnud kokkuleppele ning komisjon on ka ilmselt teadlik nendest põhjustest, miks see nii on. mis on need valdkonnad, kus sotsiaalpartnerid saaksid kokku leppida. meie siin parlamendis peame ju äh, ka mingisuguse seisukoha kujundama. aitäh, härra Martin, palun. suur tänu äh, mulle tundus, et te unustasite mu lausa ära. lugupeetud volinik, ka mina liituksin äh, selle äh, algatusega, selle mõte on see, et kuidas paremini võimaldada, võidelda töö ebakindla olemuse vastu. see on väga tore, aga me peame mõtlema ka selle peale, äh, mis on liberaalsete õigusaktide tulemus, selle kumulatiivne mõju, võib-olla me peaksime mõtlema nendele esialgsetele põhjustele ja kui me vaatame, Äh, siis äh, äh, tuleb heidata, tuleb hakata, tundub mulle, et ma võitlen siin natukene vastuvoolu, mulle ei meeldi ujuda vastuvoolu ja ähm, Arssel oli äh, seadusest alates ja nii edasi, on üritatud kogu aeg töö äh, kulusid vähendada, tööjõukulusid vähendada ja võidelda tööjõu vastu. Eh, iga kord, kui eh, keegi uus on pukki valitud, on hakatud eh, jällegi õõnestama töötajate õigusi ja kui me vaatame teksti õigust lõppu, siis jah, tõesti tegemist on hea tekstiga üldiselt, aga vaadakem, millised on tavad, ettevõtete tavad. ma ei ole mitte midagi näinud siin selle kohta Te räägite küll äh, prognoositavusest, aga paistab, et töötajatel ei ole vaja mitte ainult prille, vaid lausa binoklit. autotööstus on juba aastakümneid äh, kasutanud igal aastal kolmkümmend protsenti, kolmekümne protsendi ulatuses ajutist tööjõudu. umbes kolmkümmend äh, protsenti neil on sellised põhimõtteliselt äh, äh, äh, nädalalepingud, päevalepingud ja kui ja reede õhtul informeeritakse neid sellest, kas esmaspäeva hommikul nad peavad tööle tulema või mitte, kas see on mõistetav, kas see on vastuvõetav? tõesti. ja kui me vaatame nüüd, kuidas tööd luuakse Euroopa territooriumil, Lõuna-Euroopas ja kaugemal, siis alates kahe tuhande kaheksandast aastast on ähm, kaheksakümne protsendi ringis tähtajalisi töölepinguid, nii et sellistele tavadele tuleb vastu võidelda. Äh, jah, noh, tore on, kui töövõtt, tööandjatel on äh, ka prognoositavus, aga, aga siin paistab, et jällegi äh, avaldatakse survet üha rohkem nendele kõige haavatavamatele meie ühiskonnas tööjõu hulgas. Simon? aitäh, Sean Sämme, palun uh,. Thank, thank, thank you, madam president. suur tänu, proua esinaine ning suur tänu ka volinikule. ettepanekus on üks võimalustest see, et nulltunnilepingud pärast mingisugust perioodi pea, on kohustatud töötajatele pakkuma teatava arvu tunde, see oleks muidugi edasiminek, aga see ei ole äh, nii hea kui nulltunnilepingute keelamine, kuna me see, just seda peaksime tegema, kuna see, sellised lepingud ei ole õiged. oma ülevaates mulle tundus, et te ütlesite järgmist. nimelt et inimestele tuleks anda teatav äh, kindel arv töötunde, kellel praegu on nulltunnileping ja muidugi see on väga õige lähenemine. nulltunnileping, äh, milles ette nähakse ette teatav tundide arv, see ei ole enam nulltunnileping ja see oleks väga hea samm edasi. kuigi ma ei ole päris kindel, kas te päris seda silmas pidasite. mul oleks väga hea meel, kas saaksite täpsustada äh, kas on võimalik, et me liigume sellise olukorra poole, kus kõik lepingud tagavad töötajale kindla töötundide arvu ning lõpetuseks muidugi me teeme seda, see on meie töö, me teame, kuidas ne, need asjad töötavad Teile esitati sada küsimust, teil on ainult kolm minutit vastata, kõigile sajale küsimusele te kindlasti vastata ei saa ning kindlasti on teil kiusatus jätta vastamata ebamugavatele küsimustele, seega võtke seda kui väljakutset vastata minu lihtsale ja selgele küsimusele, aitäh! okei okay, uh,, then uh.... tänan. Mikkel Petsen, palun, teie olete uus liige siin äh, komisjonis, Saksamaa ametiühingute taustaga, palun. suur tänu, esinaine, lugupeetud äh, proua volinik, ma arvan, et me oleme siin tõesti teinud äh, olulise sammu ja loodetavasti selle direktiiviga me lõpetame selle tasustamata töötundide ebamoraalse praktika, aga ma arvan, et äh, see praktika tuleks ka tõesti kirjalikult äh, kõik paika panna, nii nagu see on artiklis number üheksa. aga õiguslik baas nendele nii-öelda nulltunnilepingutele jah, see ei ole praegu piisav, siin tuleks viia sisse parendusi. nüüd, äh, mis puudutab sotsiaalpartnerite rolli, siis see peab olema veelgi kesksem kui seni. mitmed kolleegid soovivad veel sõna, aga ma ei saa teile sõna anda, sellepärast et muidu me ei saa üldsegi vastuseid äh, proua Tysonilt. nii et äh, rohkem küsimusi ei äh, tule ja sõna on äh, teil, äh, proua Tyson, ja loodetavasti saate meile mingilgi määral vastata, palun. suur tänu ja kui lubate, siis ma räägin hollandi keelt, nii et ma saaksin kasutada teie häid tõlketeenuseid, mida ma ka minevikus kasutasin ja kõikidele küsimustele ma vastata ei jõua tihtipeale see on seotud sellega, et äh, aega on vähe ja ei ole võimalik äh, kõiki küsimusi detailselt kirja panna, aga ma olen teile ka hiljem kättesaadav, te võite ka hiljem äh, minu poole pöörduda. niisiis, küsimus. niisiis, paindlikkus Äh, paindlikkus tööturul. siin küsiti, et äh, kas me mitte seda käesolevaga ei hävita ja seda sõnastas hästi ka proua Rodriguez. ta tegi tõesti väga hea kokkuvõtte. kui äh, tööturul on järjest enam uusi töösuhteid, siis tuleb tagada, et iga töösuhte, iga töölepingu puhul on äh, teatavad miinimumkaitsestandardid. meil on äh, õiguste ja kohustuste pakett siin paika pandud, meil tuleb äh, tõesti teineteisele vastu tulla, konvergents peab olema nii-öelda ülespoole suunatud, me peame kõik üritama äh, parendusi sisse viia ja kindlasti tuleb äh, vanad struktuurid äh, kohandada uute paindlike töötingimustega, äh, platvormitöö ja muu, mida te ise ka mainisite, kõiki neid töösuhteid tuleb mainida ja lõppkokkuvõttes tuleb töötajat kaitsta me ei hävita sellega paindlikkust, me ei keela mingeid töösuhteid, me ei kirjuta ette ka seda, kui palju tunde võib tööd teha, selle me jätame liikmesriikides sotsiaalpartnerite otsustada, aga ühte asja me siiski toonitame. meil on rohkem töötajaid kui seni ja ka need nii-öelda platvormi töötajad peavad äh, saama teatava kaitse ja sellega me laiendame oma direktiivi kehtivusala. on näha, et äh, võrreldes äh, varasema direktiiviga on kohaldamise ala laienenud varasemalt on direktiivis olnud palju erinevusi, paljud töötajad on jäetud kohaldamisalast välja, liikmesriigid on rakendanud erandeid ja me täheldasime, et miljonid töötajad on jäänud kaitsest ilma. meil on tegu nüüd äh, tööturuga, mis tekitab uusi töösuhteid ja meil tuleb järjest rohkem töötajaid juurde, kes äh, jäävad äh, kaitsest ilma ja kui me tahame oma sotsiaalstandardeid säilitada, siis me peame kõik need töötajad ka kaasama, me ei taha paindlikkust loomulikult hävitada, me teame, kuivõrd oluline see on äh, majanduskasvule ja tööhõive edendamisele. me kõike seda lubame, aga samas tuleb tagada, et inimesed nendes töösuhetes saaksid ka äh, mingisuguse miinimummäära äh, läbipaistvust äh, ja tagatisi, neil on äh, töötingimused siis lõppkokkuvõttes, mis neid ka kaitsevad, siin räägiti rakendatavusest, kolleeg, kes küsimuse esitas, ei ole enam kohal, aga lühidalt on rakendussätted ja nii me oleme kõikide sotsiaalvaldkonna sätete puhul ka ette näinud. seal midagi uut ei ole, me oleme võtnud üle klassikalised äh, sõnastused, et ei ole tegemist äh, nii-öelda kohustusliku äh, lähenemisega, töötajatel on õigus sellele õig-, sellele lähenemisele ja nii edasi, tuleb kindlasti pöörata tähelepanu ka äh, teavitamisele, kommunikatsioonile ja töövõtjal ehk tööandjal on ka võimalik äh, hilisemalt äh, veel oma kohustusi täita, näiteks äh, teavitamise kohustus, ükskõik kas tegu on osalise tööajaga lepingu või täistööajaga lepingu puhul äh, või äh, katseajaga. võib esineda ka olukordi, kus inimene võetakse algusest peale tööle ilma äh, katseajata. ühesõnaga me toome siin ka välja selle, millal ja kuidas on võimalik pöörduda kohtu poole kuidas töötajad saavad äh, viidata konkreetsetele reeglitele, milliseid äh, tõendeid on vaja, igal juhul äh, on siin välja toodud jah, erinevad juriidilised elemendid. me ei soovi siin loomulikult mustalt töötamist kuidagi edendada. me leiame, et äh, töövõtja tuleks kindlasti defineerida. me oleme seni jätnud liikmesriikide otsustada, kes on töövõtja ja ka siin me oleme selle definitsiooni välja pakkunud lähtuvalt Euroopa kohtu praktikast me oleme pakkunud kõikidele liikmesriikidele välja sama definitsiooni, et vältida killustumist, et vältida senist äh, nii-öelda kõrvalekaldumist. me üritame vältida seda, et äh, kohaldamisala õõnestatakse, sellest silitakse kõrvale ja teatud töötajatel ikka lõppkokkuvõttes ei ole kaitset. töövõtja ei ole vabakutseline kohtunikud saavad kontrollida, kes äh, on äh, töövõtja, kes seda ei ole. see on seotud ka nii-öelda OÜ-tamise vastase tegevusega ja mustalt töötamise vastase võitlusega. ma tänan kolleege ka positiivse suhtumise eest äh, nendes aspektides. kolleeg Chandon, teie viitasite sellele, et liikmesriigiti on äh, reaalsused erinevad, äh, ka regiooniti on olukord erinev aga Euroopas me oleme ikkagi sotsiaalne turumajandus. sellest tuleb äh, lähtuda, me peame pakkuma töötajatele ehk töövõtjatele miinimumkaitset. see äh, tulenes juba varasemast äh, direktiivist aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üks, no see on väga vana direktiiv eelmisest sajandist me nüüd laiendame kohaldamisala, me hõlmame suuremat hulka isikuid ja leiame, et infot tuleb pakkuda esimesest äh, päevast alates, mitte alles äh, kahe kuu pärast, nii nagu see varem võimalik oli. ja on veel üks äh, uus punkt on terve rida miinimumõigusi, mida ma mainisin sissejuhatuses, need on kõik äh, need miinimumõigused, mis äh, kehtivad äh, kõikidele töötajatele, mul on eriti südamelähedane ametiühingute roll ja see ei ole mitte ainult mulle oluline, vaid kogu komisjonile ja komisjoni presidendile. me pöörame sellele teemale väga tähelepanu, me pöördusime kõigepealt sotsiaalpartnerite poole, nii nagu lepingud ette näevad. on hea, kui äh, sotsiaalpartnerid lepivad ise kokku, me oleme viinud läbi kahefaasilise konsultatsiooni, nii nagu lepingu artiklid seda välja äh, nagu ette näevad. me nüüd koos äh, sotsiaalpartneritega täheldasime, et meil on võimalus jõuda kokkuleppele, Göteborgis oli meil ka õhtusöök äh, koos sotsiaalpartneritega, me panime paika ühekuulise tähtaja. tegelikult oli tähtaeg juba üle läinud, me tahtsime oma ettepanekuga tulla detsembri lõpus ja me ütlesime, et kui äh, teil on võimalus vahepeal äh, jõuda kokkuleppele, siis äh, me saame tulla varem välja öö, omapoolse teatisega. aga kus siis on need erinevused? erinevused on normatiivses osas, mis puudutavad äh, õigusi. sotsiaalpartneritel oleks äh, esialgu ehk õnnestunud äh, isegi selles esimeses osas kokku leppida, aga teises osas kokkulepet ei olnud võimalik üldsegi saavutada, aga need osad kuuluvad ju ikkagi kokku ja seetõttu ei hakatudki esimesest osast läbi rääkima kui äh, läbirääkimisi alustada, siis need äh, veniksid äh, mandaadi aja lõpuni, kokkulepet ei oleks ja see tähendaks seda, et me selle väga vajaliku õigusakti lükkaksime kuskile kaugele tulevikku ja seetõttu, kuna sotsiaalpartnerid kokkuleppele ei jõudnud, siis me tulimegi välja omapoolse ettepanekuga, aga me jätsime sotsiaalpartneritele väga palju mänguruumi, näiteks artikkel kaksteist, kui te seda lähemalt vaatate, siis äh, seal me räägime miinimumõigustest normatiivsest osast, mis puudutab kõiki töövõtjat. liikmesriigid äh, saavad äh, otsustada, et see jääb sotsiaalpartnerite teha rakendamine niikuinii nende teha aga kui sotsiaalpartnerid ühes liikmesriigis äh, lepivad kokku äh, miinimumõiguste paketis ja rakendavad neid, kui see kõik vastab meie direktiivile, siis on äh, võimalik liikmesriikide tasandil sõlmida leping sotsiaalpartnerite vahel. ja on veel üks artikkel, mis jätab teatava mänguruumi sotsiaalpartneritele seda kõike muuta, täiendada. kohaldamisalast, praktikantidest, õpipoistest, sellest kõigest juba räägiti. niisiis, kõik, kes on äh, töövõtjad, on äh, kohaldamisalas, äh, on mitmeid õpp-, õpipoiss liikmesriigiti on äh, olukord äh, väga erinev, tuleb vaadata, kes on töövõtja lähtuvalt meie definitsioonist ja kui äh, inimene vastab sellele definitsioonile, siis talle kestivad ka need sätted. edasi kollektiivlepingud, sellest me rääkisime, praktikantide osas ma ka vastasin. siis äh, räägiti veel äh, FIE-dest äh, ühesõnaga töövõtjad äh, saavad need miinimumtingimused ja need, kes ei ole töövõtjad, need seda ei saa. FIE-d ei pruugi seda olla, aga see jääb lõppkokkuvõttes liikmesriikide otsustada. tehniline areng äh, liigub edasi kiiremini kui meie seadusandlus, esitati küsimus, milleks üldse need õigusaktid, me ei saa loomulikult tehnilist arengut äh, pidurdada, seda me ka ei soovi, sellepärast et tehniline areng tähendab majanduskasvu ja töökohti meie ühiskonnale, aga me oleme ikka ja jälle toonitanud, et äh, meil on siin tegu äh, sotsiaalse turumajandusega. me jälgime neid arenguid ja meie jaoks on oluline, et töövõtjate ja tööandjate vahelises suhtes oleks töövõtjatel teatav kaitse ja seda me antud õigusaktiga ka pakume me ei soovi ohustada siin paindlikke lepinguid, me soovime hoolt kanda selle eest, et need, kes äh, töötavad nende paindlike lepingutega, saavad ka teatava kaitse. edasi proua Jongeerius äh, tegi ja küsisite töövõtja definitsiooni kohta, sellele ma juba vastasin samuti esitati äh, põhimõtteline küsimus, et kas liikmesriigid saavad minna kaugemale siin välja pakutud äh, kaitseks ja sellele ma vastan äh, selgelt jah. meil on artikkel viiskümmend kolm lepingus ja loomulikult on võimalik liikmesriikidel minna kaugemale, meie pakume välja miinimumreeglid, liikmesriigid võivad igal hetkel olla ambitsioonikamad, aga nad ei tohi äh, olla vähem ambitsioonikamad, kui need reeglid ette näevad. Äh, proua esinaine. Te mainisite Rootsi sotsiaalpartneride artiklit kaksteist loomulikult äh, mänguruum äh, peab olema tagatud, äh, Rootsis ja teistes Põhjamaades on hästi toimiv süsteem, sotsiaalpartneritele on jäetud palju mänguruumi ja tagatud on ka miinimumkaitse töövõtjatele olukorras, kus seda kaitset on vajalik pakkuda. me rääkisime sellest siis, kui me valmistasime ette sotsiaalõiguste sammast, osadel liikmesriikidel on väga kaugele minev sotsiaalkaitse kui meil nüüd äh, ülespoole liikuva konvergentsi aluseks võtame, siis äh, meil peavad tõesti olema nii-öelda esirindlased. me ei soovi kindlasti sotsiaalpartnereid nende töös kuidagi takistada, ja ma pean ilmselt Rootsi kolleegidega veel läbi rääkima, ma ei saa hästi aru, miks Rootsis ollakse selle ettepaneku vastu. ja veel üks küsimus, mis puudutas töövõtja definitsiooni, milleks seda vaja on? nagu ma juba ütlesin, siis ma lähtusin Euroopa Kohtu praktikast, see puudutab konkreetseid äh, kohtuasju. meil on äh, vaja äh, definitsiooni kohaldamisalaks. me lähtume läbipaistvate usaldusväärsete töötingimuste direktiivist ja osad siin äh, viitasid äh, sellele, kuidas äh, liikmesriik äh, tegeleb maksuküsimustega näiteks äh, ja nii edasi, aga meie siin eelkõige lähtume direktiivi kohaldamisalast, selleks on see definitsioon vajalik. mis puudutab äh, VKE-sid, siis loomulikult meil tuleb arvestada nende eripäradega. me soovime teha töötajate elu lihtsamaks ja VKE-des on loomulikult tööandja ja töövõtja vaheline suhe teistsugune, suurtes kontsernides on vaja kõike seaduslikult reguleerida, aga VKE-des loomulikult on tegu äh, tihtipeale spontaanse äh, lähenemisega. edasi, Toomas Mann, teie rääkisite katseajast, kuus kuud on tõesti maksimum, seda võib pikendada, see sõltub äh, sotsiaalpartneritest, aga võib äh, juhtuda, et on töökohti, kus on vaja pikemat äh, katseaega, me ei saa pikemat aega välistada etteruttavalt, aga põhimõtteliselt kuus kuud peaks olema piisav aeg ja kindlasti ei tohiks katseaega ära kasutada ja mitut katseaega ühele inimesele järjestikku panna edasi proua Rodriguez'i küsimus, mis puudutas sotsiaalkaitset, ka see on üks äh, meie punktidest, see on osa sotsiaalsambast. me räägime siin juurdepääsust sotsiaalkindlustusele. kolmeteistkümnendal märtsil me tuleme välja äh, soovitusega mis äh, puudutab äh, sotsiaalkaitset töövõtjatele ja äh, FIE-dele. me pakume siis välja omapoolse soovituse. soovime, et kõik, kes tasustatud tööd teevad, saaksid võimaluse maksta sisse sotsiaalkindlustussüsteemi nii et see üleminek äh, ühelt äh, staatuselt teisele oleks lihtne, et ei kaotataks äh, oma õigusi, kui liigutakse ühest süsteemist teise. meil tuleb inimesed varimajandusest välja tuua, OÜ-tamine FIE-d Nemad äh, tuleks ka saada nii kaugele, et nad äh, saavad hakata kasutama siin mainitud õigusi. me loomulikult äh, kohati nagu ujume vastuvoolu, mis saab olema raske, aga meil on sotsiaalsammas, kus meil on eesmärgid paika pandud, mille poole me peame püüdlema enamuse ajast me siiski aga ujume vooluga kaasa, ehk siis me äh, arvestame sellega, millised muutused toimuvad äh, tööturul, millised uued töösuhted äh, tekivad, meil võib olla mitmesuguseid ebatüüpilisi lahendusi tulemas ja ka sotsiaalsammas näeb ju ette, et me edendame kindlamaid töösuhteid, me soovime, et äh, töövõtjatel oleksid sellised äh, suhted. me soovime, et äh, oleks õigus pöörduda tööandja poole, et saada parem leping ja sellele peab siis tööandja vastama ka kirjalikult, seda ei ole võimalik nõuda, aga see oleks siiski samm edasi, et võimaldatakse arutelu ja sellest tulenevalt äh, oleks võimalik saada paremaid töötingimusi, paremaid töölepinguid. mis puudutab nüüd äh, osalise ajaga tööd, äh, siis selle kohta on meil eraldi sätted olemas, eraldi direktiiv, peame vaatama, kuidas need omavahel kokku sobivad ja need nulltunnilepingud äh, neid me ei äh, keela, me piirame need äh, ühe-kahe tunniga. vähem kui kaheksa tundi kuus, ühesõnaga need äh, nulltunnilepinguid, neid ei saa välja jätta selle direktiivi kohaldamisalast, sellepärast et ei ole piiratud tundide määra, nii et neid ei ole võimalik seetõttu ka välja jätta. ka siis, kui on tegu nulltunnilepinguga, siis äh, kehtivad need äh, sätted ja liikmesriigid ei saa neid lepinguid ka välja jätta, ma arvan, et see on väga oluline samm nendele töövõtjatele, keda sellised töösuhted puudutavad niisiis, äh, proua esinaine, ma arvan, et äh, käesolevaga ma vastasin enamikele küsimustele, loomulikult äh, arutelud veel äh, jätkuvad, ma soovin raportöörile ja variraportöörile palju edu, tegemist on tõesti väga olulise teemaga, kaks kuni kolm miljonit inimest saavad edaspidi siis rohkem õigusi, rohkem teavitusõigusi, paljud saavad nendest artiklitest kasu, ma arvan, et see on meie kohustus äh, lähtuvalt äh, kokkulepetest, mis me oleme teinud äh, sotsiaalsamba raames, me peame pakkuma miinimumkaitset lähtuvalt tööõigusest, me oleme valinud äh, tasakaalus lähenemise, me ei riku paindlikkust, me lubame paindlikke töösuhteid, isegi nulltunnilepinguid, aga need töötajad peavad sellegipoolest kaitse saama. enne kui me selle lep-, ettepanekuga välja tulime, siis me konsulteerisime töövõtjatega, tööandjatega, VKE-dega, me tõesti avatult äh, kuulasime kõiki argumente ja lõppkokkuvõttes ma arvan, et tegemist on äh, tasakaalus ettepanekuga juba puhtalt äh, sellepärast, et me esitasime selle ettepaneku, ähm, on see tõend äh, selle kohta, et me peame seda tasakaalus olevaks, suur tänu. Ähm, suur tänu, proua Tyson, nende väga detailsete vastuste eest äh, paljudele küsimustele. Te tõesti veetsite siin palju aega, et äh, osasid meist äh, maha rahustada, teisi toetada ja valgustada. me oleme väga rahul selle faktiga, et teie alati tulete, kui me soovime teiega asju arutada, te olete alati kättesaadav ja te ei äh, kappa teemast äh, läbi ja hoolimata sellest, et teil on äh, teisi kohustusi, veetsite meiega palju aega, me oleme selle eest tänulikud. me teame, et liikmesriigiti on arvamused äh, erinevad, meil on äh, suhteliselt karm konkurents liikmesriikide vahel tulenevalt ajaloost ja muust äh,, ja meie parlamendiliikmetena loomulikult anname endast parima. ja me usume, et teie omalt poolt aitate leida parimaid äh, lahendusi niimoodi, et me saame sotsiaalsamba osas jõuda parimate otsusteni. suur tänu, et te veetsite selle pärastlõuna ähm, siin sisukal arutelul, aitäh! okei okay,, friends, we still have uh... niisiis, äh, sõbrad, äh, meil on veel päevakorrapunkte vaja läbi võtta mitmeid päevakorrapunkt number kümme, majandusliku, sotsiaalse, territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamine Euroopa Liidus, Euroopa Komisjoni seitsmes aruanne. ma olen olnud äh, raportöör sel teemal ja võib öelda, et äh, arvamuse projektis äh, toonitatakse, et ühtekuuluvuspoliitiku kui peamine Euroopa Liidu investeerimispoliitika peaks alles jääma. oi, vabandust ütleb esinaine. me oleme siiski päevakorrapunkti number üheksa juures, nii et astugem äh, samm tagasi, päevakorrapunkt number üheksa. see tähendab seda, et me peame olema hästi tõhusad, äh, sellepärast et oleme ajast maha jäänud. ma annan sõna raportöörile teemal majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta äh, kaks tuhat kaheksateist. härra Hetman, palun ja tahaksin tänada teid kõiki, kõiki kolleege teie muudatusettepanekute eest, mis käsitlevad minu raportit ähm, majanduskasvu aastaaruande kohta ja ma olen veendunud, et töö on tasakaalustatud tänu just eile just, tegemist on väga hea alusega Euroopa poolaastale esitati äh, kakssada viiskümmend kuus muudatusettepanekut, suurem osa nendest rikastavad äh, minu raportit äh, ja selle algversiooni. kuna ruum on piiratud, siis ei saanud äh, kõiki asju arvesse võtta, näiteks äh, vaesust puudutavad kommentaarid, äh, laste vaesust puudutavad mm, ettepanekud, tööturu kaasavus, sotsiaalne tõrjutus, heitunud haridus, tööturuga seotud erinevad pädevused, palgatõus, tootlikkus ja nii edasi. loomulikult on erinevaid lahkhelisid fraktsioonide vahel, see on iseenesestmõistetav meie kojas, aga selleks, et meie seisukohti lepitada, olen teinud kompromissmuudatusettepanekud koos variraportööridega. oleme kohtunud neli korda, ka täna lõunapausi ajal tulime kokku ning jätkame oma tööd Äh, lihvime oma kompromissmuudatusettepanekuid ning loodan, et paljudes valdkondades äh, jõuamegi tõesti tasakaalustatud kompromissideni. läbirääkimiste käigus on olnud minu eesmärgiks ühendada, lepitada võimalikult tõhusalt erinevaid äh, seisukohti, mis pahatihti on lausa vastuolulised fraktsioonide vahel me austame üksteise eriseisukohti, hoolimata sellest, et need on lahknevad. meil on olnud terve rida kohtumisi, nagu öeldud, selle teema kohta ja kõige olulisem selle teema puhul on see, et meie sõnum, äh, pragmaatiline, tõeline, tegelik sõnum oleks tugev sõnum liikmesriikidele sotsiaalpoliitika kohta ning tööhõivepoliitika kohta lubasin teile tõhusust ja tõhusust ma teile ka pakun, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna Javier Lopes. suur tänu, lugupeetud esimees. ka mina teen lühidalt tõesti. nagu meie raportöör ütles, siis ähm, ka mina tahaksin tänada kolleege tehtud töö eest, tänada raportööri ennekõike ja tänada teisi variraportööre. meie äh, kohtumistel oli ala, valitses alati koostöövalmidus, kõik tahtsid kompromissile ja kokkuleppele minna. aga nüüd loomulikult oleme jõudnud üksikasjade juurde ja sotsiaalfond ähm,, palgatõusu vajadus, äh, sotsiaalsamba arendamine on äh, fraktsioonide jaoks väga olulised, samuti sotsiaalsamba näitajad Äh, see, mis puudutab äh, miinimumpalgasüsteemi. Euroopa Parlament toetas äh, sellist algatust hiljuti, lastekaitse, laste vaesuse vastane võitlus, kõik need teemad, kõik need punktid on punktid, mille vallas oleme püüdnud kokkuleppele jõuda, aga need on nii kesktähtsusega kohad ja nii keskse tähtsusega teemad, et see on väga raske aga üritagem siiski kokkuleppele jõuda ja tegutsegem konstruktiivses vaimus, see puudutab kõiki raportööre, see puudutab nii raportööri kui väliraportööri. Ulrike Teresius, teda ei ole, keegi ehk asendab teda või siiski mitte. Yana Toom, palun, teil on sõna uh,. suur tänu, esimees, kallid kolleegid mul on kahju, et räägime Hetmani raportist alles nüüd, kui tegelikult töö selle teema vallas on juba lõppenud. raport koostati hästi, meie raportöör tegi suurepärase raporti, sõlmis võimalikult palju kompromisse, aga kasutaksin võimalust nüüd siis ja räägiksin sellest raportist ja majanduskasvu analüüsist üldisemalt ALDE fraktsiooni nimel. kõigepealt paari sõnaga tööhõivest tööhõivemäär Euroopa Liidus kasvab, see on hea, Euroopa Liidul on äh, võimalik saavutada seitsmekümne viie protsendine tööhõivemäära äh, eesmärk, nagu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ette kirjutab, aga siiski on suuri erinevusi liikmesriikide vahel ning äh, tööhõive määr ei ole veel päris kriisist taastunud. teha on jäänud veel palju. heitunud. jah, tõesti, heitunuid tuleb individuaalsete meetmete kaudu integreerida ning tasub mainida seda, et nende inimeste olukord mõjutab, võib mõjutada nende enesekindlust, tulevast arengut ning võib seada nad vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse ohtu. puued, sageli töötud inimesed kannatavad bürokraatlike takistuse all, nagu näiteks takistused, mis puudutavad nende diplomeid mitteametlik äh, õpikeskkond ning äh, pädevused ning oskused, mida sellega äh, käiguga seoses on omandatud, on olulised, eriti pagulaste teema puhul näiteks, samuti me tahaksime ületada oskuste puuduse lõhet ja tööpuuduse lõhet mainiti siin ka noorte tööpuudust kui tõsist probleemi, väga palju on veel neid inimesi, kes äh, ei tööta ega ka õpi kuskil, äh, see arv on stabiilne, noorte tööhõive algatus, äh, potentsiaali ei ole täielikult ära kasutatud, aga me peaksime kandma hoolt selle eest, et see oleks alati avatud kõikidele töörühmadele Äh, puuetega inimestele, ähm, pagulastele ja nii edasi ja nii edasi ja ka töötutele. sotsiaalne tõrjutus on endiselt suur, aga kõrge ebavõrdsus äh, õõnestab majanduse ning jätkusuutliku arengu potentsiaale, nii et Euroopa Sotsiaalsamba avaldus seitsmeteistkümnendal novembril on selles kontekstis väga teretulnud. tegemist oli esimese olulise sammuga, mis aitab meil ühist seisukohta välja töötada sotsiaalsete õiguste vallas kogu Euroopa Liidus, aga kui me võtame Euroopa sotsiaalmõõdet tõsiselt, siis me ei saa mitte rääkida ainult innovatsioonist ning tööturu arengust ilma tööturu kindluse ning sotsiaalse kaitseta. sotsiaalne sammas on väljakutseks liikmesriikidele, aga see on ka lootuskiir, sellepärast et väga paljud eurooplased endiselt elavad allpool vaesuspiiri, aitäh! proua Kuunavat ei ole kohal, ütleb äh, esimees ilma mikrofonita. kas keegi asendab proua Kuunavat? proua Štanoka. Äh, ka mina äh, olen asendaja selle teemaga seoses, asendan Jean Lambertit, keda ei ole täna siin kojas. kompromissid on juba välja töötatud ja Roheliste ja Euroopa Vaba Alliansi fraktsiooni jaoks on oluline see, et kõigepealt äh, näitajate väljatöötamine peab hõlmama ka sotsiaalse samba põhimõtet ja nii see praegu ei ole. sotsiaalsed näitajad äh, peavad olema reaalse mõjuga neid tuleb võtta sama tõsiselt nagu majanduslikke näitajaid ning äh, need peaksid olema aluseks korrektiivsele tegevusele, kui tekib mingisugune tasakaalu puudus kolmandaks, riigipõhised soovitused peaksid äh, nõustama riike äh, õiglast üleminekut rakendama ning peaksid soodustama ringmajandust. lisaks sellele komisjon lisaks liikmesriikidele peaks samuti soodustama avalikke sotsiaalseid investeeringuid. lõpetuseks, siin tuleks viidata konkreetsetele õigusaktidele äh, või ettepanekutele komisjoni poolt lähtuvalt sotsiaalsamba põhimõtetest. Need on meie peamised seisukohad. suur tänu! EFTD kas keegi esindab EFTD-d siin? ENF-i esindaja, kas on kohal? ei ole ka ENF-i esindajat kohal. proua Kuunevat kuue fraktsioonist samuti keegi ei esindanud. ja ne-, nemad siin on ka lahkunud there is no one left from uh, the commission who wants to add something from DG. komisjon ja tööhõive peadirektoraat, kas soovite midagi lisada? ei soovi. härra Hetman, saate veel hetke, et otsad kokku võtta. no cóż mogę powiedzieć. E, suur tänu. mida ma siis võiksin öelda? ai, ai lõpetuseks äh, võiksin öelda, et meie järgmine tööetapp selle teemaga seoses äh, äh, hõlmab seda, et üritan siin kuidagi tuld ja vett ühendada, erinevaid seisukohti kuidagi kokku lähendada. ma täpselt veel kalendrit ei tea ja kas meil see õnnestub, aga loodame. suur tänu ja tööhõivekomisjonis võtame selle vastu kahekümne kuuendal või kahekümne seitsmendal veebruaril ja täiskokku peaks see teema minema, kui me kokkuleppele jõuame märtsi teisel märtsis, märtsi teisel täiskogu osaistungjärgul ja nüüd lähme edasi päevakorraga. meie päevakorrapunkt number kümme, sotsiaalse majandusliku ühtekuuluvuse suurendamine ja Euroopa Komisjoni seitsmes aruanne ning äh, raportöörina võin ma omalt poolt öelda, et äh, oma arvamuses olen ma seisukohas, et ühtekuuluvuspoliitika kui selline on liidu peamine äh, investeerimispoliitika ning peaks jääma alles ja eelarvemäär peaks olema sarnane ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul samuti olen seisukohal, et äh, ESF, Euroopa Sotsiaalne Fond, peaks jääma alles ning peaks jääma peamiseks Euroopa Liidu instrumendiks, mille kaudu äh, toetatakse töötajate integreerimist ning taasintegreerimist tööturule. see peaks samuti äh, olema suunatud sotsiaalse tõrjutuse, vaesuse ning ebavõrdsuse vastasele võitlusele kiirem rakendamine ning äh, sujuvam üleminek äh, programmiperioodide vahel on teretulnud, lihtsustamine äh, ning võimekuse edasiarendamine on samuti vajalikud. töökohtade loomise potentsiaal Euroopa Liidus ei ole endiselt piisavalt rahastatud ning selle kallal tuleb veel tööd teha siin ei ole tegelikult mitte midagi eriti uut, aga tahame saata selle sõnumi, et tõesti kõike seda on endiselt vaja ja palju. härra Gutierrez Preto on äh, lahkunud ja teie esindate siin vist Rahvapartei fraktsiooni. palun, härra Didier suur tänu, tahtsin, tahaksin kõigepealt äh, tänada teid, proua raportöör, teie raporti projekti eest arvamuse projekti eest, mis on väga heaks äh, arutelu aluseks äh, ning pakub palju mõtteainet ühtekuuluvuspoliitika kohta, mis on ju tähtus, tähtis poliitiline teema. olen veendunud, et meil toimuvad väga konstruktiivsed mõttevahetused. ühtekuuluvuspoliitika, nagu me kõik teame, on äh, väga oluline solidaarse Euroopa ülesehituse instrument ning peaks meid kodanikele lähendama. see poliitika peaks kasu tooma kõikidele piirkondadele, tõesti kõikidele ja mina äh, olen äh, Il de France'i äh, liider ning seetõttu on minu jaoks väga oluline, kui olulised on piirkonnad struktuuripoliitikas ning majandusliku, sotsiaalse ning territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamises ma arvan, et me peaksime rohkem äh, neid, neid äh, piirkondi rakendama. Euroopas on praegu rasked ajad, me kõik teame, et äh, me peame Euroopa Liidu suhtes tõrjuvaid meeleolusid hajutama ja kui ühtekuuluvuspoliitika ta peaks tooma meile tõelist lisaväärtust, siis on vaja lahendada kolm probleemi metoodilised probleemid, operatiivsed, tegevuslikud probleemid, äh, mida võiks parandada kindlasti. kõigepealt äh, keerulisuse probleem äh, rakenduse keerulisuse probleem. me tahame ühtekuuluvuspoliitikat, mis oleks lihtsam, tõhusam ja ennekõike vähem bürokraatlik. ma usun, et halduskoormus on liiga suur ja proportsionaalsuse põhimõte peab jääma peame, kui, peale, kui me kontrollime projekte ning rahastamisi. see tähendab seda, et kontrollikohustused ei tohiks olla samasugused, kui on tegemist projektiga, mis, kuhu investeeritakse kakskümmend miljonit eurot ja projekti puhul, kuhu investeeritakse kakssada miljonit eurot mm kui me tahame ka rakendust kiirendada, on meil vaja kindlasti lihtsustamisele keskenduda. kui me ammutame insp-, inspiratsiooni juba mõlemat, mõningatest olemasolevatest programmidest, võtame näiteks teadusuuringute äh, programmi, äh, äh, kus ähm, ettevõtted, ülikoolid peavad täitma ainult ühe korra informatsiooni internetis ja siis nad saavad üheksa numbriga üheksa Äh, numbriga isikukoodi ja kõik on olemas internetis ja kõik andmed säilitatakse edaspidiseks. ma arvan, et sellest võiks inspiratsiooni ammutada, võiks samasugust süsteemi kaaluda ka ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. kõik kandidaatide äh, äh, profiilid on olemas internetiprofiilis, kõikidel on oma identifitseeriv number ja taotlejatel on siis oma number, nad saavad seda kasutada erinevate programmide puhul ja kõik andmed, mis on juba sisaldatud andmebaasi, on äh, mehaaniliselt juba äh, integreeritud kaudesse programmidesse. ühesõnaga, tegemist on äh, täiesti keskse tsentraliseeritud süsteemiga. teiseks, ma arvan, et me peaksime nõudma ka seda, et äh, regioonide vahelisi erinevusi võetakse rohkem arvesse. see ei ole mingi üllatus, et meil on äh, rikkaid äh, piirkondi, kus elavad rikkad ja on olemas vaesemaid piirkondi ja linnu, kus on vaesed inimesed. näiteks Ile-de-France, kus minagi olen poliitilises juhtkonnas, on väga palju äh, rikkaid, aga siis on ka äh, Sansoni piirkond, kus on väga palju sotsiaalseid ning majandusprobleeme ja need üha kasvavad. ja siis veel, äh, siin kasutatakse ähm, skp näitajat, aga ma arvan, et selleks, et me paremini reaalsust rakendada, võiks kasutada ka teisi näitajaid et Te mainisite äh, näiteks siin tööpuuduse määra, noorte tööpuuduse määra, me teame, et need on tõeliselt äh, suured probleemid äh, ja võib-olla neid võiks kasutada täiendavate kriteeriumitena lisaks SKP-le. ühtekuuluvuspoliitika peaks võib-olla rohkem arvesse võtma selliseid tingimusi, jagades oma vahendeid ning programme ja projekte rahastades Äh, eesmärgiga tööhõivet suurendada. ühesõnaga, rohkem äh, lihtsustamist, vähem bürokraatiat ning proportsionaalsuse põhimõte ning lisaks ühtekuuluvuspoliitika, mis võtab rohkem arvesse ebavõrdsust äh, regioonide vahel ning sees ning ka sotsiaalseid kriteeriume kõiki neid kriteeriume peaksime rohkem kaaluma ning arvesse võtma ning olen veendunud, et me ühiselt teeme suurepärast tööd, et kõike seda teha, aitäh! Thank you, Mr Didier. suur tänu, härra Didier. Äh, kolleeg Gutierrez Pretot ei ole kohe, kohal ning saab sõna kolleeg Jongerius seetõttu. jah, tõesti, ma siin asendan Sergei Gutierrez Pretot ning kõigepealt ma tahaksin tänada meie esimeest selle arvamuse koostamise eest. tegemist on hea arutelu alusdokumendiga ja meie jaoks ning ähm, nende inimeste jaoks, kel, kes peavad tähtsaks sotsiaalpoliitikat, äh, on palju, millest kinni hakata arutelu jooksul äh, ning ma arvan, et ähm, lõppkokkuvõttes see arvamus on hea. ma arvan, et võib-olla me oleme liiga palju muret, aga mures, aga igal juhul me tunneme muret et liiga palju hakatakse Ühtekuuluvusfondi vahendeid kärpima pärast Brexitit ja pärast võimalikke prioriteetide muutmisi. ja ma ei hakka muidugi ütlema, et Energialiit või Ühtne Turg või Digitaalne Liit ei ole olulised. on küll, aga ma olen ka seisukohal, et kui ühtekuuluvuspoliitika tagab äh, sotsiaalse lähenemise jagatud jõukuse, siis see mõjutab väga tugevasti inimeste igapäevaelu. ning äh, see väärib meie igatist tähelepanu ka mitmeaastases finantsraamistikus pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. üks on selge, sotsiaalsed investeeringud on endiselt äh, väiksemad kui kriisieelsel ajal ning liikmesriigid peavad tegema enam selleks, et toetada arengut ning olla valmis praegustele, praegusteks väljakutseteks ning tulevasteks väljakutseteks ning me peaksime liikmesriike toetama mul on siin äh, meie fraktsiooni avaldus, meie fraks-, minu fraktsioon on vastu kõikidele algatustele, millega üritatakse ühtekuuluvuspoliitika ambitsioonikust kärpida, aga see on juba tegelikult ka teie arvamuse ettepanekus sees, nii et seda me toetame kahel käel. paar kommentaari ka veel selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspoliitika kui selline peaks kaasa tooma lähenemist äh, ning äh, kuidas seda saab ähm, reaalsuseks muuta uue mitmeaastase finantsraamistiku kaudu. kui me räägime uutest, uuest mitmeaastasest finantsraamistikust, siis sellega seoses tahaksime me kutsuda üles äh, mõtlema selle üle järele, milline on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika roll sotsiaalse progressi edendajana ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamisega seoses. võib öelda, et ähm, sotsiaalse konvergentsi vallas ei ole meil viimasel, viimastel aastatel läinud eriti hästi. hoolimata sellest, et me oleme pingutusi suurendanud, oleme üritanud ühtekuuluvuspoliitikat sotsiaalsete eesmärkidega äh, kooskõlastada, on meil endiselt suured sotsiaalsed ja majanduslikud lõhed kogu Euroopas ja on tekkimas uued geograafilised lõhed, kriis muudab need lehed veelgi hullemaks. ning me mõtlesime sellega seoses, et võib-olla me peaksime selles arvamuses küsima uusi näitajaid, mille abil saaks sotsiaalset konvergentsi saama paremini mõõta. näiteks sotsiaalse progressi indeks, mis näitab seda, et riigid, kus on suur skp piirkonnad, kus on kõrge skp, äh, ei ole tegelikult kõige parimad sotsiaalse progressi äh, vallas ja me peaksime sotsiaalset progressi mõõtma mitmel tasandil ning aitama piirkondadel paremini tuvastada äh, oma peamisi probleemvaldkondi. kavatseme teha teiega koostööd raportöörina ning ähm, mõtiskleda selle üle, kuidas ühtekuuluvusvalla, ühtekuuluvuspoliitika edu tegelikult mõõta Euroopa Liidus. suur tänu! ja nüüd saab sõna Jana Šitnanska, Euroopa konservatiivide reformistid, suur tänu, et andsite mulle sõna. lugesin teie avaldust ühtekuuluvuspoliitika kohta suurima rõõmuga. minu koduriik Slovakkia peab ka püüdlema parema elukvaliteedi poole meie kodanike jaoks ja seda saab teha just lähtuvalt nendest põhimõtetest. meie kodanikud ei näe praegu piisavalt hästi veel ühtekuuluvuspoliitika positiivset mõju ja nad on rohkem seisukohal, et ressursse ei kasutata praegu nagu kord ja kohus. loomulikult me ei saa süüdistada ühtekuuluvuspoliitikat kui sellist. probleeme tekitame me ise liikmesriikides pahatihti ning alati on võimalik asju veelgi parandada. me ei saa siin sulgeda silmi selle ees, et mõned asjad ei toimi ega anna soovitud tulemusi. kui sellises olukorras peaksime mõtlema, mida me siis saame ära teha. siin on mainitud juba kahte olulist asjaolu, olen nendega täielikult nõus. kõigepealt tõelise ühtekuuluvuspoliitika äh, tõhusus ning noorte kvalifikatsioonid ning oskused noortes on äh, suur tulevikupotentsiaal peidus ning minu muudatusettepanekud keskenduvad just nimelt nendele teemadele, aitäh! suur tänu! ja nüüd saab sõna ALDE esindaja. ALDE, ALDE, ALDE, kas on keegi kohal? ei ole. siis äh, kuue NGL, kas teie perest on keegi kohal, palun, teil on sõna kolleeg Pimenta Lopes. suur tänu! ühtekuuluvuspoliitika teemaline mm, arutelu ei saa toimuda ilma, et ühtekuuluvuspoliitika või ühtekuuluvuspoliitika kokkuvarisemise seostamiseta ühtse turu roll ülesehitusega. olgem ausad, kärpepoliitikat viimastel aastatel on olnud laastava mõjuga. ning ühtekuuluvust selline kärpepoliitika ei edenenud, otse vastupidi, see suurendas erinevusi liikmesriikide vahel ning äh, lõhed vaeste ning rikaste liikmesriikide vahel suurenesid ja ka liikmesriikide sisesed lõhed suurenesid. meie usume, et ühtekuuluvuspoliitika äh, vajab rakendamist nagu kord ja kohus. Äh, selline kord ja kohus ühtekuuluvuspoliitika peaks vastama liikmesriikide strateegilistele eesmärkidele ning ei tohiks olla tingimuspõhine ühtekuuluvusvahendid on tingimuslikud. liikmesriigid ei äh, määratle neid mõtestatult. majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ei saa edendada ilma, et äh, meil oleksid äh, tagatud strateegilised investeeringud strateegilistesse sektoritesse, tootvatesse sektoritesse äh, ja ilma, et vähendatakse äh, struktuurilist sõltuvust äh, ning loodaks töökohti. tõeline ühtekuuluvuspoliitika, mis oleks määrt, väärt ühtekuuluvuspoliitika nime, peab tõesti Euroopa Liidu eelarvet võimaldama suurendada, aga viimastel aastatel on seda eelarvet vähendatud ja see näitab, et äh, ühtekuuluvuspoliitika vahendid on vähenenud ja me kõik teame, et on tehtud selliseid äh, avaldusi, et Euroopa Liidu poliitiline tegevus peaks ühtekuuluvust edendama, aga see eeldab äh, eelarve suurendamist, isegi kahekordistamist. ning äh, panus peaks põhinema kogu rahva tulul. see võimaldaks korralikku ühtekuuluvuspoliitika rakendamist. investeerimismäärade vähenemine ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas ning eelarves teiste e, poliitiliste valdkondade huvides äh, on äh, meile täiesti vastuvõetamatu ning ähm, veel üks asjaolu, mille tahaksin juhtida kolleegide tähelepanu. Need punktid tuleks kaasata ühtekuuluvuspoliitikasse. kaasamine, sotsiaalne kaasamine ka rändajate ning varjupaigataotlejate puhul. roheliste liikmeid ma paraku siin ei näe. sellisel juhul läheme edasi, EFTD, Laura Agea Te ei soovi midagi selle kohta öelda? Joel Mellon, ENF härra Martin võib-olla soovib midagi öelda selles küsimuses, ei. kas meil on aega, et äh, ka äh, tööhõive peadirektoraadile sõna anda, ma ei ole sugugi kindel selles, võib-olla siis paar sõna, kui teil on ähm, midagi öelda härra Luis Taikstra. kui te tahate midagi öelda, siis tehke lühidalt, enne kui läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. suur tänu, teen tõesti lühidalt ma arvan, et oleme päri väga paljude soovitustega äh, teie arvamusesse. me tahame radikaalset lihtsustamist, äh, me oleme ka sellest huvitatud, me tahaksime, et äh, kasusaajad saaksid paremini fondivahendeid kasutada, oleme igati selle poolt, meie oleme ka piisava eelarve poolt ning meie volinik tahab teha lobitööd täieliku territoriaalse katte kohta, see on ka jällegi üks tugev element, mille nimel võidelda. uurime ka võimalusi, kas on võimalik kasutada rohkem sotsiaalseid näitajaid fondide jagamisel, fondivahendite, fondivahendite jagamisel ja see on minu poolt praegu kõik suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes veebruar keskpäeval ja muudatusettepanekuid saab esitada ainult inglise keeles. vastuvõtmine meie komisjonis on ette nähtud kahekümne esimesel, kahekümne teisel märtsil ning regikomisjonis toimub hääletamine kahekümne seitsmendal märtsil. suur tänu, läheme nüüd edasi, päevakorrapunkt number üks, hariduse kaasajastamine Euroopa Liidus. ja sõna annan raportöörile proua Agnieszka Kozlowska-Rajewicz, teil on sõna. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, e, szanowni państwo e, na początek chciałabym zaznaczyć... Lugupeetud e, esimees, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt toonitaksin, et see arvamus töötati välja lähtuvalt artiklist viiskümmend neli, nii et me saame ainult tegeleda tööhõive komisjoni pädevusvaldkonda puudutavate küsimustega. me kõik teame, et tööturg sõltub vägagi äh, majandusest üldiselt äh, ning äh, sõltub ka isiku ettevalmistusest ja haridus mängib siin väga tähtsat rolli see side tööhõive ning hariduse vahel ongi just nimelt meie arvamuse aluseks. olen veendunud, et haridus ei ole midagi, mis teenib tööturgu. noori tuleb ette valmistada selleks, et nad saaksid äh, tööturus toime tulla, aga see ei ole ainus hariduse eesmärk. aga samas äh, see on üks eesmärkidest teiste hulgas ning äh, tööhõive võimalused on üks kvaliteedinäitaja haridusele. nii et just nimelt see tööhõive ja hariduse side annab meile võimaluse ka hinnata meie haridus, hariduse kvaliteeti. sellele kavatsen ka rõhku panna. Euroopa tööturg on väga arenenud tehnoloogia mõttes ning just nimelt sel põhjusel ongi meil digitaalmaailm arenemas ning üha rohkem on meil vaja kõrgetasemelisi spetsialiste ning me peame neid välja õpetama ning vähem kvalifitseeritud tööjõu järele on väiksem nõudlus. selline muutus meie tööturul peab kajastuma ka meie haridusmaailmas, seda on ka tehtud, selle poole on püüeldud, aga mitte piisavalt. ja kõrgharidus on nüüd muutumas massihariduseks, see võib olla nõiaring üha rohkem on meil ülikooli lõpetajaid, aga paraku äh, ei anna see soovitud tulemusi. see tähendab seda, et meil tegelikult ei ole rohkem noori diplomeeritud inimesi, kes tuleksid toime haridusturul, sellepärast et nende hariduse kvaliteet ei ole piisav. kui me vaatame nende kvalifikatsioone, siis me näeme et, et üle kahekümne protsendi Euroopa noortest on tegelikult ebapiisavate kvalifikatsioonide ning oskustega, kui äh, asi puudutab näiteks teksti lugemist ja tekstist arusaamist. tegemist on sellise omamoodi ähm, kirjaoskamatusega, nii-öelda teisese kirjaoskamatusega. kakskümmend protsenti noortest omavad küll seda oskust, aga ei oska midagi äh, enamat, nende oskused on väga basaalsed äh, väga algelised. isegi ülikooli lõpetajad ei ole sageli põhioskusi omandanud, mida vajatakse tööturul ning äh, me peame siis küsima, mida selline kõrgharidus, mida, milliseid eesmärke selline kõrgharidus üldse teenib ja miks meil seda üldse vaja on. nii et meil oleks siis, mul oleks üks, üks ettepanek meie arvamuses tööhõivekomisjoni poolt et me toonitaksime seda, et me peame kõrghariduse kvaliteeti tõstma ja võrdlusalused on äh, liikmes, peavad olema kvalitatiivsed ja mitte kvantitatiivsed. selle asemel, et lugeda kokku, kui palju on meil kõrghariduse diplomiga noori, peaksime vaatama, äh, kui palju on neid noori, kellel on äh, piisavad kvalifikatsioonid ning kes vastavad, kellel on olemas need oskused, mida me vajame meil on suur vajadus mõningate pädevuste järele, professionaalsete oskuste järele. ja pädevuste järele, mis siis äh, peaksid olema nii-öelda ülikooli ja keskkooli vahel, äh, kutseõpe, erialaõpe, mis annab konkreetseid kvalifikatsioone ning valmistab noori ette tööturuks meil on rohkem vaja praktikavõimalusi, õpipoisiõpet ning äh, tuleb äh, kaaluda ka häid tavasid, äh, juba tehtud lahendusi ning tugevdada sidemeid töömaailma, ettevõtete ning akadeemilise maailma vahel. sellest on palju räägitud, aga tegusid on vähe ning pole olnud piisavalt paindlikkust haridusasutused ei ole näidanud ennast üles kõige paindlikumast küljest. see oli siis paari sõnaga äh, minu arvamuse sisu ning äh, minu mõtiskluste alus. aitäh. härra Tsononato, palun. Grazie Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare suur tänu, esinaine. soovin esiteks tänada raportööri selle raporti projekti eest sotsiaaldemokraatide variraportöörina esitan muudatuse ettepanekuid peamiselt selleks, et tugevdada mõnda lõiku, suurendada fookust mõnes küsimuses, mis meile eriti tähtis on. professor Pooks ütles, on öelnud, et kui arvate, et haridus on kallis, siis äh, vaadake, mis on harimatusega, ma arvan, et äh, investeeringud haridusse on üliolulised selleks, et tagada sotsiaalne ja majanduslik progress. väga oluline on investeerida ka kvaliteetsesse haridusse, see peaks olema tagatud kõigile selleks, et sotsiaalne kaasatus ning vastastikune austus oleksid ühiskonnas tagatud. tuletaksime meelde, et sotsiaalsete õiguste samba esimene punkt ütleb, et igaühel on õigus haridusele, koolitusele. ning kvaliteetsele jätkuõppele, kuna see võimaldab inimestel ühiskonnas osaleda, võimaldab osaleda tööturul. kui me ei soovi, et sotsiaalsete õiguste sammas jääks ainult sõnadesse, siis me peame lauale tooma ka sihitud ettepanekud. puudub koordineerimine vastasel juhul oskuste nõudluse ja pakkumise vahel ning see on üks olulisemaid töötuse põhjuseid Euroopas. meil on vaja struktureeritud investeeringuid, peame tugevdama oskusi, see on jätkuv protsess, mis peaks arvestama kõiki haridustasemeid, kõiki etappe me soovime, et töötajad saaksid sammu pidada ka areneva tööturuga. me peame suurendama nende konkurentsivõimet tööturul, aga suurendama ka nende kodanikuoskusi. ning äh, sooviksin just sellele, seda küsida raportöörilt, kuna see pole selge. punkt kuus äh, arvamuse projektis, mida te silmas peate? kui te räägite töökohtadest, ametikohtadest, oskustest ma ei saanud päris hästi sellest punktist aru ja oleks oluline korrata, et liikmesriigid peavad koordineerima paremini koolide, ülikoolide ning tööturu korraldust, samuti tuleb kaasata sotsiaalpartnerid, kas siis äh, praktikakohtade õpipoisiõppe kaudu ning äh, praktik-, praktikakohti ja õpipoisse tuleb ka tasustada, liiga palju noori lahkub koolist, neid ei oota töökohad, nad jäävad töötuks ning selle nähtusega tuleb aktiivselt rinda pista. keskharidus peaks olema tasuta ja kohustuslik, liikmesriigid peavad suurendama jõupingutusi selleks, et anda võimalused kooli tagasiminekuks, kooli lõpetamiseks nendele, kes on läbinud ainult alg- või kesktaseme. me ei tohi unustada ka elukestvat õpet. ka täiskasvanutel peab olema võimalus äh, aktiivselt tööturul osaleda, neil peab olema võimalus parandada oma oskusi, see puudutab äh, just äh, väiksemate oskustega töötuid või puudega inimesi või vanemaid inimesi või ka rändajaid pagulasi, on oluline, et rõhutaksime, et ka pagulased võtavad ju kaasa oma teadmiste ja oskuste pagasi ja see aitab ka sihtriigis areneda majandusel. meil on vaja konkreetseid eh, haridusega seotud või koolitusse suunatud meetmeid selleks, et pagulaste teadmised ja oskused ei läheks kaotsi taas suur tänu raportöörile. loodetavasti koostöö tema ja teiste variraportööridega sujub ka järgmistel koosolekutel. aitäh. härra Kerikit ei ole kohal, kas proua Sidanska asendab teda? ei, järgmisena Alde. Kosselimovitš, ei, teda ei ole, kas keegi asendab teda? ei Karel Silikiotis, palun.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 haridus peab jääma avalikuks, riiklikuks ning peab olema keskendunud inimarengu toetamisele. ehk siis me ei tohiks unustada seda, mida ütles Aristoteles et kasulik inimene on see, kes teenib riigi huve ja seda tuleks arvesse võtta ka haridussüsteemis äh, äh, ja inimesed peaksid saama hiljem ka tööellu siseneda. ja riik peab töötama välja haridussüsteemi, pakkuma välja äh, hariduslikud valikud ja seda ei pea tegema harig-, hargmaised ettevõtted. me tahaksime liikuda selle hariduse suunas, mis oleks mitmekesine ja avatud ja mida, kus ei mängiks põhilist rolli ainult raha, me peame töötama välja mingisuguse lahenduse selleks, et äh, vähendada nõudluse ning pakkumise vahelist lõhet ja siin ei ole süüdlaseks alati äh, äh, haridus, me peame kandma hoolt sellest, et hariduses ei oleks haridus ei peaks kannatama puuduse all äh, ja et äh, ja väidetakse, et digitaliseerimine tekitab sellist lõhet pakkumise ja nõudluse vahel, me ei ole nõus selle lähenemisega. digitaliseerimine mõjutab meie töökohti, toob juurde uusi töökohti, aga teiselt poolt oleme veendunud, et meil on vaja ka selliseid ametikohti, mis on kõigile avatud ja mis ei ole ebakindlad töökohad. ja me kuuleme siin Ähm, kõnelejad katkestati. ja nagu artiklis kuus on öeldud selles arvamuses, peame me rääkima ka sellistest töökohtadest, mis meie töömaailmas on ja mis on problemaatilised praegusel hetkel pseudotöökohtadega ei saa kuidagi leppida ja pseudo füüsilisest isikust ettevõtjatega samuti mitte. meie leiame, et äh, töötajad peaksid olema avatud ning kaetud äh, sotsiaalkindlustusega, me ei saa leppida selliste töökohtadega, mis ei vasta sellistele tingimustele. loomulik, loomulikult on meil ka oma muudatusettepanekud, mida kavatseme esitada, aitäh! Thank you, eh, Terri Rainke. aitäh, Terri Rainke Rohelistest, palun! Thank you, madam chair! aitäh, proua esinaine ja suur tänu ka raportöörile arvamuse projekti eest, see on väga hea lähtekoht, kolm tähelepanekut, mille kohta muudatusettepanekud esitame, esiteks ka teised kõnelejad mainisid seda, küsimust digiteerimine, automatiseerimine, robotiseerimine. kui me vaatame uuringuid, mis on praegu kättesaadaval, siis on väga suur lahknevus selle vahel, mis mõju on neil tööturule ning arvamuse projektis lähtuti sellest, et võttes arvesse muudatusi tööturul, tuleb muuta ka haridussüsteemi, see, ma olen sellega nõus, aga samas arvan ma, et me peame vaatama ka, millised on need põhioskused, põhikvalifikatsioon, mis inimestel peab olema selleks, et muutuval tööturul hakkama saada. üks, mida kõigist uuringutest näeme, on see, et tulevikus kiiresti ilmnevad uued väljakutsed ja meie haridussüsteem peaks äh, tulevasi töötajate ja õpilaste põlvkondi selleks ette valmistama. teiseks, oleme nõus teiste kõnelejatega, anal-, analüüsides tänast olukorda, äh, tööpuudus, noorte tööpuudus on seotud äh, oskuste ja töökohtade lõhega ning tööturul on vaja oskusi, mida töötajatele ei pakuta seda, see mõjutab ka suurt äh, tööpuudust noorte seas, aga tööpuudust mõjutab ka äh, möödunud aastate kärpepoliitika ja see, kui palju on suudetud investeerida haridusse. ning viimane punkt, mida me soovime tugevdada arvamuses, nimelt elukestev õpe ja elukestev õppe roll, oleme rõhutanud, et ükskõik, mis äh, haridusetappi me vaatame, siis tööturg muutub me ei saa enam rääkida olukorrast, kus inimene kahekümnendates teab, mis on tema tööks kogu eluks, seega tuleb ka see küsimus lahendada, samuti mitteformaalne, informaalne haridus, seda tuleb arvesse võtta, sageli me räägime haridusest haridusasutuste kontekstis, aga tuleb vaadata, kuidas inimesed omandavad oskusi ka tulevikus ja seda tuleks siin raportis mainida. aitäh! Laura Age FTD järgmisena. suur tänu, proua esinaine. ning suur tänu ka kolleeg Kozlovska Rajevitšile tema arvamuse projekti eest, tegemist on väga olulise teemaga ühiskond, ühiskonnas on toimunud suured muudatused, me liigume tööstuslikust perioodist post tööstuslikku me liigume materiaalsetest, materiaalsete kaupade ja väärtuste juurest immateriaalsete suunas see tähendab, et me peame mõtlema ka, milliseid muudatusi on tarvis teha selle kõigega toimetulemiseks haridusmaailmas millised on need nõuded, millele haridus peaks vastama, ilma et me lahjendaks seda kuidagi. uued tehnoloogiad, digiteerimine, robootika, need on ainult osad uutest väljakutsetest, millega silmitsi seisame. muidugi on sellel kõigel omad tagajärjed ka tööturule ning haridussüsteemile digitaalsed oskused on olulised, et saaks kasutada uusi tehnoloogiaid uues, uuel tööturul, muutuval tööturul, tuleb kohandada oskusi, võttes arvesse digitaalseid valdkondi, seal toimu-, toimuvad ju muudatused väga kiiresti ning on väga suur tõenäosus, et see võib destabiliseerida ühiskonda seega on oluline kohandada ka hariduslikke vahendeid vastavalt nendele muudatustele. on mõned põhistrateegiad, mida tuleb kaasajastada, kvalifikatsioonid, kvalifikatsioonide ühtlustamine, kvalifikatsioonide tunnustamine ühtselt kõigis liikmesriikides, ning mis puudutab omandatud oskusi, siis on vaja töötada ka selle nimel, et võidelda varase koolist lahkumise vastu kool ning tuleb töötada välja meetmeid, et me saaksime kasu omandatud oskustest, et inimkapital ei vaesuks kooli pooleli jätmine on tegelikult ka üks majanduskriisi tagajärgi, vaesumine on samuti koolist, kooli poolelijätmist suurendanud, me näeme kirjaoskamatuse levikut, mitte ainult digitaalse kirjaoskamatuse, vaid äh, hariliku kirjaoskamatuse levikut, seda ei tohiks täna enam juhtuda, seega on väga oluline, et me selle probleemi lahendaksime, et seda õnnestuks vältida. me peame vältima ka kärpeid hariduses, riigid, mis äh, teadusse ja haridusse ei investeeri, on riigid, mis on äh, välja suremas ja see on fakt, me ju näeme täna, mis toimub sellistes riikides, näiteks minu riigis, kus ei investeerita sellesse, et kohandada haridustaristut, koolid lagunevad koolid ei ole kohandatud isegi puuetega õpilastele, seega meil on tegemata ka esimesed sammud selleks, et tagada, et haridus saaks käia kaasas ühiskonnas toimuvaga. meil on vaja turvalist keskkonda, kus on võimalik äh, omandada uusi digitaalseid oskusi, meil on vaja äh, hinnata ka hari-, haridussüsteemi õpetajaid õpetajate motivatsioon on äh, suuresti langenud liikmesriikides täna, aga nemad mängivad ju olulist rolli noorte elus, noorte oskuste arengus ning äh, põhieesmärk peaks olema tagada, et haridus on ligipääsetav kõigile. me peaksime tegema väga suuri jõupingutusi, et seda kõike saavutada ning äh, peaks olema võimalus äh, kasutada erinevaid äh, meetodeid hariduse omandamiseks ka töö kõrvalt. peaksime tagama, et ka virtuaalsed ettevõtted, digitaalsed ettevõtted tagavad kvaliteetsed töölepingud ja töösuhted, mitte ei kasuta ära näiteks õpilaste, tudengite oskusi seda deklareerimata, kõiki töötajaid tuleb kohelda väärikalt. me räägime hargmaistest ettevõtetest, kes püüavad ära kasutada õpipoisi eh, õpet, praktikakohti tasustamata tööna ja seega raportööriga teen koostööd, et seda kõike tagada aitäh, järgmisena saab sõna härra Mart Tään, palun. suur tänu, proua esimees. tahan tänada proua raportööri suurepärase töö eest selle arvamuse projekti kallal, mis käsitleb hariduse kaasajastamist Euroopa Liidus. haridus on üks põhiline prioriteet, mille abil vähendada tööpuudust ja teie arvamuse projekt on väga põhjalik. nii äh, tõdemustes kui ka ettepanekutes äh, kaas, kaasajastamine, koostöö äh, huvirühmadega, ähm, töö ning praktika vaheldamine ja nii edasi, need on äh, võtmeelemendid, mis aitavad vahend, vähendada ühelt poolt kasvanud äh, kvali-, kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu nõudlust ning äh, teiselt poolt ülediplomeeritud, sageli ülediplomeeritud noorte tööpuudust. mul on hea meel, proua raportöör, et lõpuks ometi Teie arvamuse projekt keskendub teksti eesmärgile. ehk siis äh, hariduse kaasajastamine ja seekord ei ole toodud siia sisse neid tavalisi äh, parasiitsõnasid, mida Brüssel tavaliselt äh, kipub sisse toppima kõikidesse raportitesse sisserändajad, struktuurilised reformid, soolisus ja nii edasi. Te olete tõesti keskendunud teksti teemale ega ole hajutanud oma ettepanekut ega oma teksti kogu selle muuga. tõesti braavo, õnnitlused teile Äh, mul oleks äh, aga suur rõõm, suur rõõm, kui te mõningaid pisut ähmaseid mõtteid äh, veel täpsustaksite, nagu näiteks diplomite osas, millised peaksid olema menetlused, millised tingimused ja mida tähendab näiteks mitteametlik õpe. Need erinevad mõisted, mida siin on kasutatud, teen ettepaneku, et me aitame teid ning teeme omalt poolt äh, selles vallas muudatusettepanekuid, aitäh! Uh... aitäh, proua Kozlovskaja-Rajevitš, saate veel sõna, enne kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. suur tänu, lugupeetud esimees, tahaksin tänada kõiki, kõikide kommentaaride eest, mida just kuulsin, olen täiesti nõus kõige sellega, mida kuulsin, olen nõus ka sellega, et tegemist on arvamusega, äh, kuhu peaks veel üksikasju juurde lisama, aga paraku on meie teksti pikkus piiratud, ehk siis muudatusettepanekute abil on meil võimalik mõningaid asju süvendada äh, ja kanda hoolt selle eest, et midagi ei jääks vahele äh, haridus on sotsiaalne eesmärk, see toob kaasa sotsiaalse arengu, sotsiaalse kaasamise ning see peaks aitama sotsiaalseid pädevusi äh, nii tööturul kui ühiskonnas äh, suurendada ja nõndanimetatud soft skills on väga olulised siin. aga just nimelt need äh, samad nii-öelda pehmed oskused on sellised oskused, mida on raske saada koolidest sel-, koolid, hoolimata sellest, et kui me võib-olla seda sooviksime, koolid on väga inertsed ja jäävad alati äh, äh, muutustest maha, hoolimata sellest, et me tahaksime, et asjad oleksid vastupidasid ja äh, selleks, et olukord oleks teistsugune, peavad kool ja kooliväline maailm olema omavahel seotud, me räägime täna ka sellest, et, et meie tööturg digitaliseerub, aga ainult kakskümmend protsenti koolidest omavad Äh, digitaalõppeks vajalikke vahendeid, arvuteid, infrastruktuuri, taristut, nii edasi, äh, suuremal osal noh, noortest inimestest jääb digitaaloskustest, ka põhilistest digitaaloskustest puudu. kuidas nad siis peaksid toime tulema töömaailmas, äh, kasutama ära tehnoloogia pakutud võimalusi, kui neil ei ole isegi neid võtmeoskusi? koolid on juba praegu maha jäänud, koolid ei ole reaalsusega kooskõlas ei ole suutnud sammu pidada ning äh, kaasajastamises tuleb seda kindlasti arvesse võtta ning silmas pidada. pöörduksin tagasi punkti kuus juurde, äh, selles punktis oli mul väga vähe ruumi, nii et ma ei ole seda mõtet väga põhjalikult välja arendanud, aga on väga palju ar-, analüüse, mis näitavad, et ähm, on tulemas uusi ametikohti ja, ja töökohad muutuvad, organisatsioonid muutuvad, töökorraldus muutub, maailm on väga ebastabiilne, väga äh, ebaselge ja väga äh, muutlik ja me ei tohi enam lähtuda ainult konkreetsest äh, ametist, vaid peame lähtuma pigem pädevustest, kompetentsist ja me püüame seda mõtteviisi muutust ka kuidagi kajastada, me peame seda kaaluma, peaksime lähtuma mitte ainult ühe kutseala pädevustest, vaid ka pädevustest üldisemalt äh, pädevustest, mida on vajalik erinevate ametikohtade puhul, siis võib töökohta muuta, võib muuta ka kutseala, äh, kasutades ära juba omandatud pädevusi. niisiis tuleb mõtteviisi ning loogilist lähenemisviisi muuta, tuleb osata Äh, rohkem rõhku panna äh, lühematele kursustele, konkreetsetele diplomitele, meil on väga palju online kursusi, näiteks Harvardist pakutakse äh, online haridust ja online kursuseid, väga konkreetseid diplomit, mis on väga spetsial-, spetsiaalne, tegemist on selliste mikrokursustega, mis pakuvad uue, uusi võimalusi noortele tööturule pääsemiseks, neil on oma väga spetsiifiline diplom äh, ja äh, see on suurepärane näide sellest, kuidas mõtteviisi tuleb muuta, et äh, omandada asjakohaseid pädevusi. lõpetuseks, mis puudutab seda kirjaoskamatust, siis tõesti, see on tõsine puudujääk, millele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata, baasoskuste puudus on noortele komistuskiviks, nad ei saa tööturule. ja see pole veel kõik, nad ei saa ka oma isiklikus elus areneda ning ennast realiseerida nii et ma pöörduksin liikmesriikide poole, et liikmesriigid kannaksid hoolt selle eest, et mitte ükski noor ei lahkus kooliks ilma baasoskusi omandamata inimesed, kes lõpetavad kooli, ei suuda lugeda, see on täiesti ettekujutamatu. ei saa olla niiviisi, et kahekümne esimesel sajandil keegi lahkub kõrgharidust andvast asutusest ilma, et ta oskaks lugeda ja kirjutada, aga paraku tänases maailmas see nii on palju on kõrgharidusasutusi õpetav, õpe-, lõpetavaid inimesi, kellel puuduvad sellised baasoskused äh, Euroopa Liidus, kujutage ette. suur tänu arutelu ja raporti eest, muudatusettepanekute esitamise aeg on kahekümne kaheksas veebruar, lõuna Empelkomisjonis kakskümmend üks, kakskümmend kaks hääletus ning kuldkomisjonis kakskümmend viis, kakskümmend kuus aprill on hääletamine kuupäeva, kuupäev on esialgne. jätkame viimase päevakorrapunktiga. see käsitleb Euroopa Liidu noortestrateegia rakendamise aruannet. annaksin sõna härra Pimenta Lopesele, palun. Eh, ja suur tänu, esinaine arvamuse koostamine antud äh, teemal, arvestades äh, piirangut mahule, tõi loomulikult endaga kaasa selle, et äh, mõningad ideed, mis meil on südamelähedased, jäid välja. me loodame, et arutelu käigus, mis nüüd algab, saame me lõpuks paika parema raporti ja saame oma seisukohad äh, piisavalt hästi välja öeldud. me lähtume sellest ja me loomulikult teame seda, et äh, noortel on mitmetes valdkondades suured raskused. Neil on äh, keeru-, keerulised äh, ajad praegu tööhõives, samuti kui me räägime haridusest, kultuurist, spordist, seksuaaltervisest äh, ja nii edasi. me teame väga hästi, et äh, eriti just seoses noorte tööpuudusega Euroopa Liidus on olukord endiselt hull kaks tuhat kuusteist äh, võis äh, hakata tähendama juba noorte tööpuuduse vähenemist Euroopa keskmine oli kaheksateist koma seitse protsenti, mõnedes riikides aga lausa nelikümmend protsenti endiselt. samas äh, noorte tööpuuduse vähenemine on tihtipeale seotud ka sellega, et äh, tööhõive on äh, kasvanud äh, tänu sellele, et noortel on sellised ebastabiilsed töösuhted, neil on osalise ajaga töö või muu mittekindel töökoht. sotsiaalne tõrjutus ja vaesus noorte hulgas on viimastel aastatel pigem kasvanud ja see on loomulikult endaga kaasa toonud selle, et äh, majandus- ja finantskriis on äh, üleüldiselt äh, vähendanud noorte majanduslikku võimekust ja ebastabiilsed töösuhted on kasvanud. kaks tuhat kuusteist oli meil kuus miljonit äh, töötut noort. Nad äh, ei äh, olnud ka haridust omandamas, nemad moodustavad selle nii-öelda needs grupi. kui nüüd rääkida noorte õigustest, siis seoses sellega tuleb äh, mainida demograafilisi mõjusid, äh, piisava kvalifikatsiooni puudumist ja see kõik lõpuks äh, paneb väga suure koormuse sotsiaalsüsteemidele, sellepärast et sotsiaalkindlustus ja selle rahastamine on täiesti õõnestatud. ILO viis äh, aastal kaks tuhat kaksteist läbi uurimuse, mis äh, tõi välja selle, et äh, Euroopa Liidu poliitika peab saama kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend noorte tööpuuduse vastaseks võitluseks vähemalt kakskümmend üks miljardit eurot, aga seda raha ei ole eraldatud Euroopa Liit küll investeerib erinevatesse algatustesse, meil on siin äh, noorte algatus, et tõsta noorte tööhõive taset, äh, tõsta nende sotsiaalset kaasatust ja nii edasi, aga endiselt äh, eksisteerivad suured puudujäägid rahastamises. Neid algatusi ei ole piisavalt struktureeritud, need ei kata kõiki vajadusi või nagu me ka eelnevalt ütlesime, ma arvan, et me isegi juba täiskogul, kui ma õigesti mäletan, võtsime vastu raporti antud teemal, kus äh, sätestati, et need meetmed on väga piiratud ja seetõttu avaldavad nad ka piiratud määral mõju. me oleme omalt poolt teinud mõned ettepanekud üldiselt võib öelda, et me oleme keskendunud äh, kollektiivlepingutele, ebastabiilsete töösuhete vastu võitlemisele ja me oleme juhtinud tähelepanu äh, sellele, et äh, tuleb maksta väärikat ja piisavat töötasu, äh, on vaja paika panna sotsiaalsed programmid, mis äh, lihtsustavad äh, noorte kultuurilist ja poliitilist kaasatust. programme ja algatusi on meil vaja eelkõige nendes valdkondades, mis on noorte jaoks oluline on vaja MFF-is äh, suurendada sellisteks programmideks ja algatusteks eraldatavat äh, raha. programmid peavad olema senisest terviklikumad, hõlmama rohkem valdkondi, et edendada noorte tööhõivet, kaasatust ja samas äh, tuleb ka tagada, et rahastamine ei tooks kaudselt või otseselt äh, kaasa tasustamata tööd, äh, ebastabiilseid äh, töösuhteid ja sellist lõputut praktika pikendamist ja muud. nii et jääme ootama teiste fraktsioonide ettepanekuid ja arvamusi suur tänu, härra Pimenta Lopez, Sofia Ribeiro ei ole siin kohal, keegi ka, keda ta ei asenda, Ivari Padar, palun, teil on sõna. suur tänu. kõigepealt sooviksin tänada raportööri härra Lopest selle arvamuse eest. raportis rõhutatakse noorte töötuse endiselt kõrget taset paljudes liikmesriikidest ja noorte inimeste õigustesse investeerimise vajadust nõustun ka raportööriga, et kaasav noorsoopoliitika on lahutamatult seotud inimväärse töö kaitse ja edendamisega, põhinedes adekvaatsetel palkadel ning programmidel, mis hõlbustavad heaolu ja loovust ning poliitilist ja kultuurilist osalust. Äh, siiski leian, et on mõningad teemad, mida tuleks siin arvamuses tugevdada või rohkem esile tuua. väga oluline punkt on praktika võimalused ning kuidas tagada nende kvaliteet ja efektiivsus. praktika koht ei tohi olla võimalus noori inimesi ära kasutada või neid täiskoha kohustusega praktika nime all tööle võtta ning seda mitteväärikate tingimuste alusel. me peame tagama et praktikakohti peetaks nõuetekohaseks tööks koos kirjalike lepingutega sotsiaalkindlustuse ja töötasu või kompensatsiooniga ning väärikate töötingimustega. peame aitama tagada praktikantide tööalase konkurentsivõime ja isikliku arengu ning aitama kaasa kõrgelt kvalifitseeritud tööhõive loomisele mis vastab tööturu vajadustele samuti ei tohi me ära unustada riskirühmi sealhulgas puudega noori ja pagulasi sest neil on veelgi enam tõkkeid tööturule sisenemisel. lisaks peaks euroopa liit tegema tihedat koostööd riigi piirkondliku ja kohaliku tasandiga et töötada välja struktuurid mis euroopa kodanike elu edendaksid peaksime julgustama piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi olema rohkem noortega ühenduses võimaldades neil osaleda poliitilise elu korraldamisel ja otsuste tegemisel, kuid samas toetades noori hariduse otsingul ja töö leidmisel. tänu paljudele algatustele noorte töötuse vähendamiseks ning noorte osaluse suurendamiseks on tulemused küll positiivsed, kuid eesmärke pole veel kaugeltki saavutatud. jään tulevast koostööd selle arvamuse osas ootama, et Euro-, et Euroopa Liidu noortestrateegiat parandada ning tõhustada. tänan teid! Thank you uh,. Then I'll give the floor. suur tänu ja järgmisena kolleeg Sitanska. suur tänu, esinaine. ma soovin tänada raportööri selle arvamuse eest ja mõned kommentaarid äh, lühidalt, kellaaeg on juba hiline. ma tahaksin selles lõpparvamuses äh, lugeda rohkem inimeste kaasamise kohta, mitte niivõrd kollektiivlepingute kohta. me soovime, et noored oleksid äh, ühiskonda kaasatud ja minu muudatusettepanekud saavadki olema sellele suunatud. see puudutab äh, puuetega noori äh, eriti, samuti noortekeskusi, noorte poolt tehtavat vabatahtlikku tööd ja muud sellist, mis aitab kaasa negatiivsete faktorite ähm, tõrjumisele. üks teema, mis on mulle veel väga südamelähedane, on noorte vabatahtlik töö, me peaksime selle kohta rohkem infot levitama. me tihtipeale unustame ära, et sotsiaalvaldkonnas on palju vabatahtlikku tööd, mõelgem näiteks eakate eest hoolitsemisele. ka noored pered äh, peaksid olema äh, siin kaasatud ja minu muudatusettepanekud saavadki olema nendel teemadel, aitäh! suur tänu, Terje Rainke, palun! tänan! ma tänan äh, raportööri selle arvamuse projekti eest, ma tahaksin tähelepanu juhtida kolmele teemale, üritan ka teha lühidalt kõigepealt minu arvates on väga oluline, et me räägime noorte õigustest, me räägime siin tõesti nüüd õigustest, mitte võimalustest ja mitte, et me anname nagu noortele mingit almust. tõesti, noortel peavad olema õigused ja neil peab olema ka info nende kohta, et nad saaksid neid nõuda seda esiteks. nüüd teiseks, meil tuleb kohe varsti MFF-i ettepanek ja siinkohal äh, tuleb äh, rõhutada, kuivõrd oluline on investeerida noortesse, tulevikku, eriti olulised on siin programmid äh, nagu Erasmus pluss, aga ka teised, neid ei tohiks kindlasti kärpida, vaid neid tuleks järgmise MFF-i raames hoopiski laiendada. ja ma arvan, et komisjonis on meil liitlased selles osas olemas, aga see saab olema jah, kindlasti meil äh, siin arvamuses üks tugevalt esile tõstetud punkte. ja kolmandaks, äh, noorteorganisatsioonide roll. ma arvan, et noorteorganisatsioonide rolli tihtipeale alahinnatakse, noorte hääl ei ole piisavalt hästi kuuldav ja sellele punktile meil tuleb ka tähelepanu juhtida. noorteorganisatsioonid peavad tõesti olema äh, tegijad, kes äh, toovad välja need vajadused, mis äh, noortel on, äh, kes äh, räägivad, mida noored soovivad, nad peavad tõesti olema tunnustatud väärilise osana meie ühiskonnas, suur tänu! suur tänu kõigile! mulle tundub, et rohkem sõnasoovijaid siin meil ei ole. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes veebruar kell kaksteist null null. hääletamine toimub kakskümmend seitse kuni kakskümmend kaheksa märts meie komisjonis, kultuurikomisjonis kakskümmend viis kuni kakskümmend kuus aprill ja täiskogu äh, kuupäevad on veel paika panemata. Äh, suur tänu kõigile siia tulemast. suur tänu, et hoolimata hilisest äh, õhtutunnist äh, ei loobunud siia tulemast ja suur tänu suurepärastele tõlkidele. tõlgid tervitavad kuulajaid. suur tänu, et äh, aitasite meil sõnumit edastada, ütleb esinaine.